okei okay.. niisiis, tere hommikust kõigile. ma vabandan, et meie ürituse algus natukene viibis, keegi eh, unustas mulle öelda, et istungiruumi vahetati ja eh, ühest kohast teise jõudmine võtab alati aega Äh, praegu on siis tegemist teistsuguse komisjoni istungiga kui see, mida me viimased kaks päeva pidasime. kõigepealt tahaksin küsida, kas te olete nõus päevakorda kinnitama, keegi ei taha päevakorda muuta, esinaise teadaandeid ka ei ole, nii et, et seega saame minna kohe äh, avaliku kuulamiseni, mis teemaks on äh, pangandusjärelevalve ja kriiside lahendamine, järgmised sammud mina rohkem enam aega ei raiska, sellepärast et meil on juba aega kaduma läinud ning äh, annaksin kohe sõna raportööridele. Äh, kõigepealt Mariann Tyson. tema koostab raportit Euroopa Keskpanga kohta ja seejärel saab sõna Sven Kiigold, kes koostab raportit äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse kohta, nii et Mariann, kõigepealt on sõna sul aitäh! kallid kolleegid, kallid eksperdid, ma arvan, et kõik need, kes täna siin saalis kohal on, on loonud läbi, on lugenud läbi kõik need ettepanekud, mida me oleme koostanud, on neid põhjalikult uurinud. kõigepealt tahaksin ma Äh, juhtida tähelepanu sellele, et paljud inimesed siin on rahul, et lõpuks ometigi on komisjon äh, tulnud välja ettepanekutega, mis näevad ette ühtse järelevalvemehhanismi ja äh, seega on meil olemas vajalikud vahendid selle ülesande täitmiseks. siin kojas me oleme koostanud mõned aastad tagasi raporti, selle autoriks oli Jose Garcia Margalli Marfil Äh, ning äh, minu arvates on äärmiselt oluline, et me jätkaksime järelevalvemehhanismi äh, väljatöötamist, et taastada usaldus. väga oluline on selle usalduse taastamine ja, ja seda me saame siis teha läbi järelevalvemehhanismi. on väga oluline, et krediidiasutused oleksid stabiilse, stabiilsed. see on selle järelevalvemehhanismi peamine ülesanne ning äh, euroala äh, juhtide tippkohtumisel äh, me näeme, et sellise mehhanismi loomine on vajalik ka teistele selleks, et pankadel tõesti oleks võimalik otseselt juurdepääs kapitalile. tegemist on tõesti suure edusammuga Äh, niimoodi saame välja murda sellest nõiaringist, äh, mis on tekkinud äh, seoses probleemidega panga asukohamaaga loomulikult on meil ka selliseid valdkondi, mis põhjustavad probleeme. Euroopa Keskpank on keskne riik, kesk, keskne süsteemis, keskne euroalas on seitseteist riiki Äh, siis äh, teiseks on äärmiselt oluline, et väga hästi toimiks äh, siseturg, kus on kakskümmend seitse liiget. siis on oluline pöörata tähelepanu sellistele küsimustele, millised on need krediidiasutused, keda need õigusaktid muudutavad, mida teeb Keskpank, mida teevad liikmesriigide vastavad asutused. neljandaks on ole, oluline Keskpanga rahanduspoliitika funktsioonid eraldada järelevalve funktsioonidest ning viiendaks ähm, on oluline äh, pöörata tähelepanu järelevalvemehhanismi äh, juures demokraatlikule aruandekohustuslikule. mõned inimesed arvavad, et kõik need äh, lüngad, mis on on tingitud äh, juriid-, õigusliku aluse valikust äh, ning äh, sellest, et Keskpank on määratud selleks keskseks organiks järelevalvemehhanismis. minu arvates see asi aga päris nii ei ole, proua esinaine, mina olen veendu-, veendunud, et see määrus, mis meie ees on, annab üle selle järelevalve ülesande Keskpangale ja seetõttu me peame tegema kõik, mis meist oleneb, et probleemid lahendada. samuti sooviksin ma et eksperdid vastaksid sellele küsimusele, meil on siin täna kohal palju eksperte ja ma kuulan väga suure huviga, mis neil on öelda, sellepärast et nemad on probleemiga paremini kursis kui meie, sellepärast nad ongi eksperdid. niisiis, mind eh, huvitaks see, kui kaugele me saame minna järelevalvemehhanismiga, selle ühtse järelevalvemehhanismiga, eh, selleks, et järelevalvenõukogus, mis Frankfurdis tuleb luua, Äh, oleksid samad äh, õigused nendel riikides, kes on euroalal ja nendel, kes ei ole. niisiis, äh, kas me, kas me saame neile anda samad õigused ja veel üks täiendav küsimus. kas on võimalik luua järelevalvemehhanism, kus osaleb kakskümmend seitse liikmesriiki Äh, ja, ja seda saavutada siis läbi tõhustatud koostöö. Äh, teine küsimus äh, kuidas äh, on äh, Pangandusjärelevalve Ameti äh, määruse alusel võimalik saavutada ühtse turu toimimine, nii et, et kõik järelevalveasutused rakendavad samu reegleid ja kolmaks, milline oleks ideaalne ülesannete jaotamine Euroopa järelevalveasutuse ja liikmesriikide järelevalveasutuse üle härra Draghi on äh, rääkinud sellest, mida nad Keskpangas kavatsevad ette võtta, võib-olla äh, te räägiksite selle äh, täpsemalt, mida teie sellest arvate ning neljandaks, kuhu me pea, kui kaugele me peaksime minema või või mida arvab Keskpank, milline oleks teie nägemus sellest, et tagada siis Keskpanga rahanduspoliitiliste ülesannete ja järel ja siis selle järe, nende järelevalveülesannete äh, lahutamine äh,. härra Draghi ütles, et äh, õigusteenistus äh, on selle probleemi kallal juba vaeva näinud, et võib-olla teie teate ka sellest küsimusest natukene rohkem Äh, ja siis veel ka äh, aruandekohustusest tahaksin ühte-teist kuulda. igatahes ma tahaksin teada, milline on teine, teie seisukoht, kuidas me saaksime seda aruandekohustuslikkust tugevdada, need oleksid minu küsimused ekspertidele, aitäh. suur aitäh ja nüüd Sven Kiigold. ma ei kavatseks öeldut korrata, kuid ma tahaksin kõigi tänada, et te nii lühikese etteteatamisajaga nägite võimalikuks kohale tulla, mul on väga hea meel, et tänasel kuulamisel on nii palju osalejaid, see näitab, et teema on väga huvipakkuv. tahaksin ka omalt poolt kinnitada, et ühtse pangandusjärelevalve loomine on see nurgakivi, mis aitab, millele toetudes me suudame kriisi ületada. selles osas on meil kui EKONil väga suur vastutus selleks, et sujuvalt edasi liikuda, muuhulgas läbirääkimiste käigus nõukoguga samas ei tohi me hetkekski unustada, kui kallis on mittetoimiv pangandusjärelevalvesüsteem ja seetõttu ei saa me endale tõesti lubada aega raisata, et pangandusjärelevalve ei toimiks, me peame saavutama selle toimimise, muidu e, ei suuda me tagada finantssüsteemi toimimist. me peame tagama, et see konstruktsioon e, annab soovitud tulemuse, me peame tagama, et me töötame sujuvalt, kiiresti ja konstruktiivselt ma loodan, et kõik osapooled täie vastutustundega suhtuvad oma töökohustustesse. nimetaksin kesksed probleemid esiteks, kes peaksid olema need, kes langevad ühise pangandusjärelevalve alla? teiseks, kuidas toimub äh, võimude äh, jagunemine pangandusjärelevalve sees ja kuidas toimub see jagunemine poliitilisel tagaplaanil. ma arvan, et kas meil tekib kahefaasiline režiim ma tahaksin teada, kas seda peetakse otstarbeks, otstarbekaks, kui tekib kahefaasiline areng ja teiseks, eh, kuidas hindavad eksperdid eh, finantspoliitilist vastutust kahefaasilise arengu puhul? mul on ka küsimus, et millised õiguslikud piirid eksisteerivad tõelise demokraatliku kontrolli puhul, kui Euroopa Keskpank hakkab teostama ühtset pangandusjärelevalvet. asi on ju selles, et keskpanga ülesandeks on eeskätt mitte rahapoliitiliste küsimuste ja mitte fiskaalpoliitiliste küsimuste lahendamine. milliseid takistusi näevad eksperdid eh, komisjoni poolt välja pakend, pakutud e e e Euroopa Keskpanga kui pangandusjärelevalve keskse eh, institutsiooni praktikasse teostamisel? teine küsimus, millised õigused laienevad nendele, kes tänasel päeval ei ole euroala liikmesriigid? lepingus on ju täiesti selgelt sätestatud, et riikide vahel, kes kuuluvad euroalasse, kes mitte, tehakse selget vahet nii ja kuidas toimub nüüd otsustusprotsessis see tegevus on ju tegelikult väga keeruline riikidelt oodata, et niisuguses tähtsas küsimuses nagu pangandusjärelevalve on nad valmis oma suveräänsust äh, jagama, juhul kui neid ei kohelda võrdväärselt tegelikult äh, ma ei usugi, et ongi üldse riike, kes oleksid nõus ebavõrdse kohtlemisega, juhul kui nad selle nimel peaksid loobuma öö, teatud osa oma öö, suveräänsusest ja nüüd, kui me räägime euroalasse mittekuuluvatest riikidest, siis millised on mittekuuluvate riikide kaasotsustusõigused? sest kui me tegelikult räägime Euroopa Keskpanga põhikirjast, siis täielikku võrdset kohtlemist siinkohal olla ei saa ja ma tahaksin teada, mida arvavad eksperdid, mida on vaja teha selleks, et saavutada ühtse pangandusjärelevalve üle-euroopaline mõõde. ja siis mul oleksid veel kaks küsimust. kuidas peaks toimuma Euroopa pangandusjärelevalve asutuse hääletused? kuidas on võimalik tagada, et Euroopa pangandusjärelevalve ei, ei kujuneks Euroopa Keskpanga ja pangandusliidu ripats. võib-olla on vaja praegust hääletuskorda, praegust konstruktsiooni, praegust põhimõttelist lähenemist Euroopa pangandusjärelevalve asutuse suhtes muuta ja võib-olla tuleks anda pangandusjärelevalvele äh, asutusele täiendavaid volitusi selleks, et ta saaks äh, keerulistes olukordades või ka võimalikes tekkivates keerulistes olukordades sujuvalt toime tulla. kas me peaksime võib-olla sõnastama mõningad täpsemad sõnastatud ülesanded, ülesanded, mis äh, tuleneksid äsja meie kõigi poolt ühiselt läbi tehtust, aitäh. aitäh. me peame üritama oma viieminutistest kõneaegadest kinni pidada. niisiis äh, äh raportöörid ületasid oma kõneaega, aga äh, nüüd peame me kiirustama, sest aega on meil kella üheteistkümneni äh, tahaksin kõigepealt tervitada meie eksperte, suur aitäh, et te täna siia tulite. Äh, annan teile sõna selles järje- või tutvustan teid selles järjekorras, nagu te siin olete ja annan teile sõna ka selles järjekorras. niisiis Jacek Dominik, kes on Poola rahandusministeeriumi aseminister äh, Äh, siis äh, äh, Andre Henri ja siis Ignacio Angeloni, Euroopa Keskpanga finantsstabiilsuse peadirektor Raimond Rössler, kes on pangandusjärelevalve tegevdirektor Saksamaa Föderaalsest Finantsjärelevalveametist, siis Rene Repassi Heidelbergi ülikoolist. nii, see oli vist paremalt vasakule, lugesin ma teie nimed praegu ette. niisiis äh, Äh, järgmisena saab sõna härra Dominik, ma panen siin ka kella käima, nii et, et te näete, kuidas teil ajaga läheb. suur tänu, suur tänu, et te kutsusite mind siia, mul on tõesti väga hea meel tutvustada teile Poola positsioone, mis puudutab pangandusliitu. kas ja et te tahate teada, kuidas meie suhtume ühtsesse pangandusjärelevalvesse Euroopa tasemel. ma tahaksin rõhutada, et Poola toetab kõiki tegevusi, mis on e, euroala tugevdamiseks ette nähtud. E, oluline on see, et finantsturgudel negatiivsed reaktsioonid väheneksid seega on täiesti loomulik, et Poola toetab kõiki tegevusi, mis aitavad panganduses tõita, tõsta stabiilsust ja just nimelt euroalal. me toetame ideed, et luuakse pangandusliit, aga me samal ajal mõistame ka väga hästi, et see, mida me praegu eh, arutame, ühtne pangandusjärelevalve, on ainult üks Ähm, element selleks, et tagada pangandussektori stabiilsus Euroopa Liidus, et me tulevikus suudaksime vältida neid probleeme ja vigu, mida me oleme siiani teinud. me arvame, et niisuguse tegevusega me kõiki probleeme ei ületa, mis praegu meie ees seisavad, tegemist on mm, niisuguse äh, asjaga, mis võimaldab meil eh, probleemide põhiselt töötada välja pikaajalise tegevuskava siiski tundub, et pangandusliit ei tähenda mitte ainult pangandusjärelevalvet, selles raamistikus peame me eh, eh, käsitlema ka mitmesuguseid kaitsemehhanisme. vaja on välja töötada eh, mehhanism, mis aitab lahendada kriise panganduses. kõik need elemendid on praegu eh, läbirääkimiste objektiks, seda, eh, neid arutatakse eh, igal pool, ka Poolas ja kõik need elemendid, mida tuleb käsitleda koos, aitavad kaitsta Euroopat tulevaste probleemide eest. aga siiski, me tahame rõhutada veel kord, et meie maa, kes ei ole euroala liige, ei ole eh, see koht, kus lahendused ka momentaalselt käiku lähevad. me mm, arvame, et arutelud kõikide nende küsimuste osas peavad toimuma nii kiiresti kui võimalik. ja aru, ühine arusaamine peab jõudma kohale nii kiiresti kui võimalik. eriti eh, kui me räägime ühtsest järelevalvesüsteemist E, kõik kõik lahendused ei tohi meid ühtse turu arengus e, kuidagi takistada. eriti pangandussektor on selles osas oluline. ja ei ole õige, et mõnda Euroopa panka käsitletakse teisiti kui teisi. me peame vältima niisuguse olukorra tekkimist Äh, pangandusliit, jah. praegune äh, ettepanek ei vasta just sajaprotsendiliselt meie ootustele ja meie eesmärkidele. kõigepealt koostöö äh, nende riikidega, kes jäävad Eurotsoonist välja. tihe koostöömehhanism on äh, praegu selline, et need maad, kes jäävad väljapoole eurotsooni, äh, nendel on rohkem kohustusi kui õigusi ja tuleb vaadata, äh, tuleb vaadata, kas sellised riigid on nõus ühtse kontrollisüsteemiga. me peame süsteem peab olema selline, et iga kord iga üksiku maa jaoks ei hakataks reegleid uusi, uuesti läbi rääkima. oluline on ka see, et me räägiksime sellest struktuurist lahkumisest. riigid, kes ei kuulu e, euroalasse, ei saa lahkuda sellest süsteemist sellepärast, et eh, niisugune õigus anda loa lahkumiseks eh, eh, saab tulla ainult Euroopa Keskpangalt ja kuna nema, Euroopa Keskpank ei kontrolli neid riike, siis peab ütlema, et praegusel hetkel õigused ei ole võrdselt jaotatud. Euroopa Komisjon peaks selle teemaga tegelema, et oleks tagatud tasakaal praegusel hetkel seda ei ole, sellepärast et äh, et äh, esindatus ei ole ühtlane näiteks meil on olemas lahendus, mis võimaldaks Eh, rakendada Euroopa Keskpanga eh, lahendusi ka mitte Eurotsooni eh, riikide jaoks, aga siiski peab olema paigas mingisugune filter sest praegusel hetkel mõned reeglid, mõned riigid saavad mitte kinni pidada reeglitest, ma olen juba rääkinud liiga kaua, aga ma ütlen niimoodi, et me oleme Pangandusliidu poolt, aga on tehnilised probleemid, mis vajavad veel lahendamist. suur tänu aitäh ja nüüd annan järgmisena sõna Andreale. Uh, suur aitäh! kahe tuhande kaheksanda aasta otsus jätta liikmesriikide valitsusele ainupädevus pankade väljapäästmiseks lõi sellise loomuvastase sideme pankade ja riikide vahel, mis on siiamaani mõjutanud negatiivselt pankade rahastamist ja reaalmajanduse rahastamist euroalas. Euroopa Parlamendil oli õigus kaks aastat tagasi, et selline side tuleb lõhkuda, sellele viidati Jose Garcia Margallo ja Elisa Ferreira raportis, Pariisis ning euroala tippkohtumisel juunis langetatud otsus tõestab seda, et tõesti on vaja moonutused turul kõrvaldada. Äh, kiirus aga tihtipeale satub konflikti kvaliteediga. komisjon on teinud suurepärast tööd ühtse järelevalvemehhanismi loomiseks, ettepanekud lähevad kaugele ja täiesti õigustatult. keskpanga peab äh, teostama usaldatavusnormide järelevalvet, tal peavad olema vastavad ülesanded ja volitused ja ta peab olema need volitused kõigi euroala pankade üle Äh, ja igapäevast järelevalvet võib mingil määral delegeerida siis liikmesriikide asutustele just neile pankadele, mis tegutsevad aktiivselt kohalikel turgudel äh, äh, ohutusvõrgu loomine on äärmiselt oluline, aga kui me tahame pankasid restruktureerida ja kriise lahendada, siis just peaksimegi sellele praegu keskendama. Äh, me oleme pannud väga palju rõhku kapitalitaseme tõstmisele, samuti äh, varade kvaliteedi parandamisele tuleks rõhku panna ning pankade restruktureerimine on jäänud äh, tagaplaanile ühtse järelevalvemehhanismi sisseviimine tekitab küsimuse hääletamisest järelevalvenõukogus kas, äh, mil-, milline kaal on mitte euroala riikide häältel, ma saan nendest probleemidest aru äh, äh, ja samas teeb mulle muret ka see lahendus, et me lihtsalt tõstame vaja, otsuste vastuvõtmiseks vajaliku häälte arvu, see jõuaks väga lähedale ühehäälsuse põhimõttele. ja seega meie otsuste langetamise võime oleks tõsiselt takistatud. ma arvan, et me peaksime kaaluma uusi otsuse langetamise mehhanisme, mis on vähem seotud riigi esinduse või riigi kaaluga. pangandusjärelevalveamet teeb ju tehnilisi poliitilisi osus, otsuseid, mis on suunatud ühisturule ja ei, selle institutsiooni ülesanne ei ole välja töötada kompromisse liikmesriikide esindajate jaoks ja võib-olla me võiksime siin äh, kasutada siis äh, varasemaid kogemusi. pangandusliit äh, viiakse ellu läbi. kõnelejal palutakse natuke aeglasemalt rääkida. Äh, kõneleja ütleb, et ta üritab äh, viie minuti kõnepiirist kinni pidada, aga äh, nii. pangandusliitu luuakse üsna mitme kestis eh, järelevalve ja reguleeriva raamistiku läbi ja vaatamata suurtele edusammudele, mida on juba tehtud kapitalinõuete direktiivi eelnõuga ja tehniliste standarditega, mille pangandusjärelevalve on välja töötanud, on liikmesriikidel veel üsna palju valiku ja otsustamisõigust ja see takistab ühtse reeglistiku loomist sellistes olulistes valdkondades nagu näiteks kapitali defineerimine meie järelevalveasutajate kogemused näitavad ka, et järelevalvemetoodika ja lähenemine on vägagi erinev, nii et, et isegi kui kasutatakse samu järelevalvereegleid, võib tulemus ikkagi olla üsna erinev teise samba järelevalveprotsessi rakendamine on hea näide selle kohta. pangandusliit on suurepärane võimalus sellised probleemid lahendada selleks, et neid ülesandeid saaks korralikult ellu viia, tuleb eh, ed-, eh, luua palju suurem ühtsus euroalas, selle ning Euroopa Keskpanga ülesanne on Eh, seda suuremat ühtsust luua eh, ja välja töötada siis ühtne eh, järelevalveraamistik või reeglistik euroala pankade jaoks. samal ajal riiklikud järelevalveasutused väljaspool euroala vaatavad ka läbi oma järelevalvepraktika, tuginedes kriisist õpitule Äh, ambitsioonikam äh, ühtne reeglistik ning ühtse järelevalve äh, reeglistiku loomine kogu Euroopa Liidus tagaks kõrgema kvaliteediga järelevalve ning tõhusa järelevalve just nimelt piiriüleste pankade jaoks ja räägiksingi nüüd sellest ühtse järelevalve reeglistikust. minu arvates ei ole meil vaja siin keskenduda liigselt menetlustele ja kontrollnimekirjadele. me peaksime just minema asjade tuumani, vaatama, milliste meetoditega saab mõõta pankade riske Äh, ja kuidas äh, pangad neid riske kontrollivad ning äh, kuidas saaks siis järelevalveasutus korrektiivselt sekkuda. lühidalt, meil on vaja sellist ühist raamistikku järelevalveasutustele oma tegevuse tegemise, teostamiseks, mis tagaks siis selle tegevuse ühtsed tagajärjed see reeglistik peaks olema paindlik, et suudaks kohaneda muutuvate äritavade ja turustruktuuridega ning ähm, äh, pädevatel asutustel peaks siis ähm, äh, olema võimalus kehtestada etaloone selle raamatu jaoks ähm, ja niimoodi me saaksime hinnata ka äh, Euroopa õiguse rikkumist ning mis puudutab härra Kiigoldi küsimust stressitestide kohta, siis võib-olla küsimuste-vastuste voorus vastaksin sellele põhjalikumalt, aga juba praegu me üritame siis õppida Äh, sellest, äh, mida me tegime möödunud aastal. niisiis, meil on järgmisel aastal pa-, pa-, plaanis läbi vaadata ka äh, õigusloomealane struktuur ja sellest võiks ka selles protsessis kasu olla, aitäh! Uh, and... aitäh ja nüüd Ignats. Thank you, madam chair, I am very suur tänu mul on väga hea meel, et ma saan täna teie ees esineda. kõigepealt ma ütleksin niimoodi, et eh, Euroopa Keskpank tutvustab, tunnustab eh, komisjoni ettepanek eh, see tekst esitati komisjoni poolt kaheteistkümnendal septembril Euroopa euroala tippkohtumisel kiideti see heaks kahekümne üheksandal juunil ja see annab tõepoolest toe tõelisele majandus Eh, ühendusele. finantsstabiilsus eh, eh, tähendab kollektiivset vastutust praegusel hetkel on olnud tegemist ühtne rahapoliitika ja rahvus ja riiklikud järelevalveasutused ja see on loonud ebastabiilsuse, mis on meie finantssektorit nõrgendanud, on nõrgendanud tervet Euroopa majandust ja nõrgendab praegu meie võimet lahendada kriisi. E, ühtne mehhanism e, peaks kõigepealt olema selline, mis tagab kõrgetasemelise e, ja järjepideva järelevalvesüsteemi euro alal ja kaugemalgi tuleb arvestada nii välismõjusid kui ka seda stressi, mida tunne, tunnetakse koha peal ühtne eh, järelevalvemehhanism peab tegutsema väga kiiresti, peab tegutsema tõhusalt eh, finantsinstitutsioonide suhtes. Eh, see peab astuma vastu praegusele murettekitavale trendile finantsküsimustes fragmenteerimusele. ei ole võimalik tegeleda ühisel turul, kui finantssektor on fragmenteeritud. ja nüüd räägiksin mõnest konkreetsest aspektist komisjoni e, ettepanekus. E, keskpanga üldnõukogu arutab seda e, ja vaatab, kas see vastab ka kõikidele Euroopa Liidu aluslepingutele, aga mõned põhimõtted on selged. kõigepealt eraldatus. nii nagu öeldi, et tuleb väga selgelt eraldada omavahel need kohustused, mis tulenevad rahapoliitikast ja järelevalvest E, luuakse e, järelevalvenõukogu ja see peaks e, planeerima ja valmistama ette kõiki järelevalve ülesannete täideviitmist. nii et rahanduspoliit-, rahapoliitika ja igapäevane töö järelevalve osas peab olema lahutatud niisugust printsiipi tuleb kindlasti rakendada. teiseks on vaja eh, sõltumatust ja eh, aruandlust. Eh, tugev järelevalvemehhanism peab seisma vastu igasugustele huvide survetele nii era mm, sektorist kui ka kõikide muude huvigruppide poolt mm meil on ettepanek, et tuleb luua aruandlusliinid nii Europarlamendiga kui Eurogrupiga ja eh, just nimelt seadusandjad peavad panema paika need täpselt kontuurid sellele raamistikule, milles tegutsetakse ja me oleme valmis eh, pidama kinni kõikidest eh, aruandluskohustuse kõrgetest normidest nüüd edasi, detsentraliseerimine. ühtne järelevalvemehhanism peab tegutsema süsteemina, mis kasutab ära kõikide eh, liikmesriikides olevate eh, ekspertide kogemused meil on viimasel ajal olnud eh, kogemused, kuidas riiklike finantsinspektsioonidega tegutseda, kuid oluline on just hõlmata seda riigiüleses mõõtmes nüüd neljandaks, mm, kõikehõlmatavus. E, sellele süsteemile tuleb anda e, väga e, laialdased volitused. see tähendab, et nad käsitlevad ka mikro ja makrousaldatavuse instrumente see puudutab kõiki euroala panku, et ei tekiks mitte mingisugust segmenteerimist, et seda süsteemi eh, niimoodi õõnestada. see raamistik, mis on praegu välja pakutud, eh, vastab täiesti Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti ähm, äh, eh, reeglitele, on olemas ühtne äh, raamistik, ühtne reeglistik kõikidele ja ma olen täiesti kindel, et eh, see, et ma väga kaua aega tunnen juba äh, Andrea Enriat ja tema kolleeg aitab kaasa eh, meie koostööle. nüüd eh, viiendaks avatus. me tervitame kõiki liikmesriike kes võtavad Euroopa Keskpanga raames eh, eh, osa sellest eh, järelevalvemehhanismi loomisest ja töös hoidmisest. see kõik toimub aluslepingute juriidilises raamistikas, arvestatakse ka Keskpanga põhikirja. nüüd mm, lõpuks aegadest kinnipidamine komisjon pani paika ajakava, eh, kuidas ühtne järelevalvemehhanism peaks rakenduma, see ajakava on tihe, aga oluline on see, et see süsteem rakenduks nii kiiresti kui võimalik. Eh, nii Keskpank kui ka eh, riikide mm, ametiasutused töötavad selle nimel, et oleks võimalik nii kiiresti kui, et oleks võimalik kiiresti see mehhanism tööle panna. me ei tohi kaotada oma kiiruses E, järgmise aasta esimesel jaanuaril läheb, e, jõustub see määrus ja siis me e, saame luua järelevalvenõukogu. ma ütlen lõpuks, et kui on tegemist finantsliit, siis see tähendab, et tuleb kasutada selle loomiseks konkreetseid ehitusplokke. Eh, kõige eh, keskeks peab olema Euroopa kriisilahendusamet. me peaksime, eh, me ei peaks kasutama maksumaksja raha, kui pangad on sattunud raskustesse. me peame aitama vältida pankade hätte sattumist, me ei tohiks neid lihtsalt ainult välja aidata, kui nad on tõesti hädas ja niimoodi astumegi järgmisi samme. jah, äh, meie administratsioon saab siin juba südamerabanduse, sellepärast et te lähete kõik kõneajast üle. järgmiseks äh, Raimond Rössler suur aitäh võimaluse eest, et saan siin kuulamisel osaleda. mul on suur au, et te olete valinud just mind esindama riiklike järelevalveasutuste seisukohti. kõigepealt ma toetan ühtse järelevalvemehhanismi mõtet ning mina tahan anda oma panuse selle tõhusasse loomisse ja töösse aga ma leian ka, et on valdkondi, kus praegune komisjoni ettepanek äh, tuleks muuta selleks, et saavutada paremat tulemust. ma olen veendunud, et me peame äh, võtma aja, et asjad õigesti paika panna. Äh, ise, seda isegi sel juhul, kui ühtne järelevalvesüsteem ei alusta tööd järgmise aasta esimesel jaanuaril. see süsteem peab olema tegutsemisvõimeline kohe algusest peale ning seega tuleb protsessid õigel ajal lõpule viia. me ei saa lubada töö alguses mitte mingisuguseid probleeme või järelevalvelünki. minu arvates on mõistlik äh, natukene tagasi vaadata ja mõelda, miks me üleüldse praegu tegutseme. Äh, need ettepanekud äh, ei puuduta millegi parandamist, mis oleks lootusetult katki jah, ma tunnistan, et pangandusjärelevalve oleks pidanud võib-olla paremini toimima Äh, siis äh, praegused probleemid, millega me silmitsi seisame, on tegi-, tingitud äh, iseennast tugevdavast negatiivsest mõjuahelast riigi võlakirjade ja nõrkade pankade vahel Äh, see ettepanek luua pangandusjärelevalvesüsteem on äh, väga oluline selleks, et riiklikke pankasid Euroopa rahaga toetada. kuidas saaks seda kõige paremini teha? kõige olulisem küsitlus on ulatus. esmapilgul äh, näib, et on mõistlik laiendada seda ulatust kõikidele krediidiasutustele. see oleks selge, selgelt ja üheselt mõistetav. tegelikkuses aga on võimatu, et Euroopa Keskpank teostaks otsest järelevalvet, kui kõigi krediidiasutuste üle. järelevalve ei puuduta ainult andmete saamist, info kogumist, selle analüüsimist ja otsuste langetamist edukas järelevalve näeb ette regulaarset dialoogi järelevalve olevate pankadega ja kohaliku turu põhjalikku mõistmist Ehm, mis puudutab väiksemaid äh, laenuasutusi, siis ma ei näe, miks äh, Keskpank suudaks nende üle parem järele, paremini järelevalvet teostada kui kohalikud järelevalveasutused. ja seetõttu oleks mõistlikum äh, jagada vastutus niimoodi, et Euroopa Keskpank teostab järelevalvet Euroopa jaoks süsteemselt oluliste pankade üle ja riiklikud järelevalveasutused teostavad järelevalvet väiksemate kohalike pankade üle. ja isegi sellise jagatud vastutuse puhul või jääb suurem osa sellest järelevalvetööst äh, ka Euroopa süsteemselt oluliste pankade üle liikmesriikide järelevalveasutuste õlule äh, igapäevased kontaktid pankadega, nende tegevusest arusaamine, info kogumine, selle analüüsimine, riskiprofiilide koostamine on äh, liiga ressursimahukas, et seda saaks teha Euroopa Keskpank isegi väikese pankade valimi puhul mis tahes panga üle saab järelevalvet teostada ainult, kui tuntakse põhjalikult kohalikku turgu. näiteks Saksa Deutsche Banki järelevalve oleks äh, raske ilma teostamata järelevalvet tema filiaali Postbanki üle, mis on väga oluline tegija Saksa jaeturul ja selleks on vaja mõista siis Saksa jaeturgu, et Deutsche Banki üle järelevalvet teostada. Euroopa Keskpanga ülesanne on langetada otsuseid järelevalve vallas. otsul, otsuline, oluline on siin, et need järelevalveotsused, nende ellurakendamine ja vajaduse korral ka nende jõustamine ning võimalike sanktsioonide kehtestamine oleks kõik selle ühe ahela lahutamatud lülid Äh, neid saab äh, ellu viia ainult üks asutus, olgu see siis Keskpank või riiklik järelevalveasutus. ja kui me seda ahelat hakkame lõh-, lõhkuma, siis eh, niimoodi, et Keskpanga ülesande, otsuseid langetab ellu eh, riiklik järelevalveasutus, siis pangad ei teaks, kuidas eh, nende otsuste vastu protesteerida näiteks. Baseli põhi, põhimõtted näevad ette koostööraamistiku erinevate asutuste vahel Äh, kui me kanname need üle Euroopa konteksti, siis me saaksime välja töötada koostöömudelid Euroopa Keskpanga ja liikmesriikide järelevalveasutuste osas ja need tuleks selgelt paika panna nõukogu määrusega üks asi, mis on selge selle kohustuste jagamise juures ning töö jagamise juures, kui see on tehtud, siis järgmiseks oleks eesmärkide ühtsus. selleks on vaja järelevalvestrateegiat mis äh, pöörab rohkem tähelepanu just nimelt pankade ja pa panganduskontsernide järelevalve ja inspektsiooniprogrammidele Euroopa kontekstis, on meil vaja ka ühiseid vahendeid, äh, kokkulepet selles osas, kuidas järelevalvet teostatakse äh, nii strateegia kui ka need ühised vahendid peavad olema olemas enne, kui ühtset järelevalvemehhanismi saab tööle rakendada ja selleks kulub aega. ja isegi rasketel aegadel peame, ei tohi me liigselt kiirutada, meil on vaja piisavat üleminekuaega. kriisiaegadel ei saa me lubada järelevalves lünki. ja selleks, et mitte lootusi liiga kõrgele tõsta ja siis neid mitte täita, teen ma ettepaneku realistlikumaks teekaardiks. aitäh! aitäh! enne kui me läheme edasi järgmise kõneleja juurde, siis need saadikud, kes soovivad küsimusi esitada või midagi öelda, andke palun märku. ja ma arvan, et me kuulame ära siis kõik, mis saadikutel öelda on ja siis anname meie külalistele võimaluse vastata, sellepärast et meil hakkab aeg siin otsa saama. tere hommikust, proua Pauls, lugupeetud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed ma tahaksin teid tänada selle eest, et te kutsusite mind sellele kuulamisele, mis puudutab pangandusjärelevalvet mina olen siin äh, õigusliku eksperdina ja seega keskenduksin oma sissejuhatavas sõnavõtus neljale juriidilisele aspektile. kõigepealt õigusliku aluse valik, artikkel sada kakskümmend seitse lõige kuus ning rakendusvolituste küsimus. teiseks, äh, see hind, mida meil selle valiku eest tuleb maksta, nimelt äh, mitte euroala riikide ebakindel osalus ning kolmandaks, demokraatia põhimõte, nii nagu seda kaitsevad Euroopa Liidu aluslepingud ja liikmesriikide põhiseadused ja ja Euroopa Keskpanga sõltumatuse põhimõte ning neljas alternatiivid seostes küsimusega, kes kardab Meroonit. praegune ettepanek ühtse järelevalvemehhanismi loomiseks Äh, on äh, keskendunud Euroopa Keskpangale, Euroopa Keskpangale antakse järelevalve ülesanded, tuginedes siis artiklile sada kakskümmend seitse lõige kuus. Äh, peamine põhjus, miks minu arvates selline õiguslik alus valiti, oli see, et esmased õigusaktid annavad rakendusvolitused Euroopa Keskpangale artiklis sada kolmkümmend kaks ja kuna esmased õigusakte, need rakendusvolitused, siis ei ole Euroopa Keskpangal vaja delegeeritud rakendusvolitusi Äh, sellepärast et muidu tõstatuks küsimus, küsimus selle Meroni kohtuasja piiridest. Äh, nüüd hind, mida meil tuleb nende piiramatute rakendusvolituste eest maksta, on mitte euroala riikide osalus ühtses järelevalvemehhanismis. põhjus on seotud artikliga sada kolmkümmend üheksa, äh, kus välistatakse teatud lepingusätete kehtimine mitte euroala liikmetele. selles artiklis öeldakse Euroopa Keskpanga rakendusvolitused täpselt samuti nagu otsuse langetamine, keskpanga, osalemine Euroopa Keskpanga otsuse langetamisorganites ei kehti mitte euroala liikmesriikidele. nõndanimetatud tiheda koostöökokkulepe e-, Euroopa Keskpanga ja mitte euroala riikide vahel peaks sellest piirangust üle saama Äh, mitte euroala riik äh, võtab endale kohustuse äh, anda oma riiklike õigusaktidega rakendusvolitused keskpangale Äh, ent äh, nende mitte euroala riikide osa, osalemine äh, Keskpanga otsuste langetamisel aga ei ole selle kokkuleppe alusel võima-, võimalik. aluslepingud panevad paika, kuidas Keskpangas otsuseid langetatakse. kaks otsuseid langetavaid organeid on nõukogu ja juhatus ning kui me loome mingi organi Euroopa Keskpangas, millel on otsuse langetamise volitused, siis me läheme vastuollu al aluslepingutega ja sellist muudatust ei saa teha ilma aluslepinguid muutmata ja niisiis, kui me valime keskpanga kui keskse tegija selles äh, ühtses järelevalvemehhanismis, äh, siis see tähendab seda, et mitte euroala riigid ei saa otsuste langetamise protsessis osaleda, isegi äh, kuigi tahetakse luua seda nõndanimetatud uut järelevalvenõukogu, mis hakkaks ellu viima keskpanga järelevalve otsuseid, aga juriidiliselt ei saa see organ panga nõukogu kohustada millekski räägime nüüd äh, demokraatia põhimõttest ja järelevalvemehhanismist äh, selline põhimõte pole sees mitte ühte liikmesriigide äh, põhiseaduses, me teame, mida otsustas hiljuti Saksamaa põhiseaduskohus, aga seda põhimõtet kaitsevad ka Euroopa aluslepingud. demokraatia põhimõte nõuab, et igasugune täidesaatva võimu tegevus peab saama demokraatliku õigustuse Äh, ja igasuguse, kui Euroopa Keskpank äh, viib ellu näiteks pangandusjärelevalvet, siis hakkavad, äh, tekivad lüngad. Äh, pangandusjärelevalve on äärmiselt politiseeritud valdkond ning järelevalveotsused mõjutavad otseselt kodu, kodanikke ning äh, demokraatliku aruandekohustuse puudumine on väga tõsine probleem vastuolus demokraatia põhimõttega. ja siin äh, tuleks selgelt välja öelda, et vastupidiselt sellega, mida välgitakse, väidetakse tihti, et keskpanga sõltumatus ei kehti pangandusjärelevalve kohta. see tuleneb kõigepealt sõltumatuse tagatise sõnastusest artiklis sada kolmkümmend üks, kus viidatakse ainult nendele ülesandedele, mis on pangale antud aluslepingutega. aga eh, veelgi eh, veenvem on argument, et selle eh, sõltumatuse tagatise eesmärk on kaitse just nimelt panga sõltumatust Euroopa Liidu rahanduspoliitika valdkonnas. pangandusjärelevalvel aga ei ole rahanduspoliitikat tegelikult mingit pistmist ja seetõttu see sõltumatuse klausel ei takista otsest äh, Äh, aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees, näiteks ka võiks Euroopa Parlament osaleda järelevalvenõukogus või tal võiksid olla õigused uurimisi korraldada. Äh, demokraatia põhimõte nõuab seda. ja nüüd minu lõplik, äh, lõppkokkuvõte Äh, nüüd äh, hind, mida me peame pakkuma, äh, kaasamaks mitte euroala riike, on suhteliselt kõrge. Euroopa Keskpanga sõltumatus rahanduspoliitika vallas pangandusjärelevalve läbi ohtu ei satu ja nüüd tõstatab, tõstatub küsimus võib-olla teistsugusest institutsionaalsest süsteemist või teistsugusest õiguslikust alusest kui me arutame, alustame arutelusid nendel teemadel, siis mina hakkan alati mõtlema sellele Disney filmi laulukesele, et kes kardab suurt kurja hunti Äh, ainult sellisel juhul tuleks sõnastada nii, kes katab Meronit. Äh, otsus Meroni juhtumil langetati tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa ja sellele, sellega taheti takistada täidesaatvaid äh, võimuorganeid delegeerimast volitusi sellistele asutustele, mis on väljaspool igasugust kontrolli. nüüd pärast viitkümmet aastat õiguslikku integratsiooni on asjad muutunud, kõigepealt Lissaboni leping Äh, laiendas äh, seda te-, äh, tegevust siis ka sellistele, kõigile Euroopa Liidu asendusele ning õiguslik kaitse on nüüd siis tagatud ja teiseks, mis puudutab kontrolli ja tasakaalu põhimõtet, siis on täiesti selge, et täidesaatav organ, Euroopa Komisjon ei saa anda rohkem volitusi, kui tal endal on samas seadusandja ja sellest me praegu räägime, eh, omab rohkem vabadust oma otsustes eh, täidesaatvaid volitusi anda ja sealhulgas ka kaalutlusõigust. Eh, niikaua, kui on tagatud nende volituste üle tõhus kontroll suuniseid saame artiklist kakssada üheksakümmend, see puudutab näiteks volituste andmist komisjonile ja piirangud sellele õigusele on ka Euroopa Kohtu poolt paika pandud, nimelt kohus on öelnud, et sätted, mis nõuavad poliitilisi valikuid äh, ja on Euroopa seadusandja pädevuses, neid äh, otsuseid ei saa delegeerida. see on see piiripealne juhtum ja ja siin on meil tõesti väga äh, palju võimalusi, lähtudes kas või Meroonigi juhtumist. Äh, lugupeetud esinaine, äh, lugupeetud komisjoni liikmed, see ühtne järelevalvemehhanism peaks olema palju demokraatlikult aruandekohustuslikum, kui ta on praegu ning peaks olema kaasatud nii palju Euroopa liik-, Liidu liikmesriike kui võimalik, selleks et tagada siseturu äh, sõltumatus ja toimimine ning ma paluksin, et ei jähtuks ainult äh, sellest artiklist, mis on praegu valitud, vaid mõtleksite erinevatele lahendustele, sest meil on ainult üks võimalus seda järelevalvemehhanismi luua ja me ei tohi seda võimalust äh, ära raisata, aitäh. aitäh. ma saan aru, et äh, ühel raportööril vähemalt on küsimused ja võib-olla mõistlik oleks äh, et kuulaksime kõigepealt ära saadikute küsimused ja siis võtab raportöör asja lõpuks kokku ja e, võib-olla siis ta e, tekib veel rohkem küsimusi, kui ta on kuulnud, mida teised saadikud küsivad. ning e, loomulikult kõigil on võimalus küsimust esitada niisiis ma üritan nüüd aru saada, kes on variraportöörid siin nimekirjas. Äh, alustan siis äh, järjekorras, härra Nitras kõigepealt. Äh, <clears throat> suur tänu, mõned kommentaarid Äh, kõigepealt ma tahaksin esitada küsimuse härra Passile. kui me räägime artiklist üks, kaks, seitse, siis ma muidugi mõistan, mida te öelda tahtsite. siin on välja toodud ka vastuväited e, just nimelt euroalasse mitte kuuluvate liikide poolt, e, riikide poolt, aga ma tahaksin siiski öelda, et selles artiklis on toodud ära eh, teatud konkreetsed erilised ülesanded, mis on, eh, mis on järelevalvesüsteemil. siin ei ole toodud ära kõikehõlmavaid ülesanded, mis eh, sellel süsteemil on ja sellepärast ma näen siin teatud vasturääkivust. mulle tundub, et see artikkel ei käsitle tervet järelevalvesüsteemi vaid siin on ära toodud ainult konkreetsed ülesanded, mingid eriülesanded. ja nüüd veel üks küsimus. ja nüüd ma siis äh, äh, räägin siin härra Enria äh, sõnavõtust. ma saan aru, et teie töötate iga päev käsikäes pangandusjärelevalve institutsioonidega, finantsinspektsioonidega liikmesriikides ja sellest, mida teie ütlesite, sain ma aru, et eh, kogu töö peab toimuma õigeaegselt, aga te ütlesite ka, et eh, keskpank on kõige paremini ette valmistatud selle funktsiooni täitmiseks. minu küsimus on järgmine. kui hästi Euroopa Keskpank on ette valmistatud, et tegelikult hakata täitma Äh, pangandusjärelevalve funktsiooni esimesest jaanuarist. nii nagu härra Resto ütles, äh, see on väga delikaatne küsimus kõikidele pangandusinspektsioonidel, on vaja teada, kuidas äh, süsteem hakkab omavahel toimima. vaadates kõiki turge Portugalist Poolani, siis turud on väga erinevad meil on Euroopa Komisjoni ettepanek ja seal öeldakse, et esimesel jaanuaril peavad kõik asjad tööle hakkama. aga minule teeb see muret. ja ma kujutan ette, et paljudel inimestel on samasugune probleem. vaadake, eh, vaadake praktikuid need, kes tegelevad finantsinspektsioonidest, nendel on täpselt samasugused kõhklused. härra Domini tõi siin ka välja olulised punktid, aga kuidas teie seda asja vaatate, kas tõesti see kuupäev on eh, teostatav või on seda raske ette kujutada? suur tänu, ma ei öelnud teile, kui palju teil aega on, aga väga hea oleks, kui eh, parlamendi liikmed ei räägiks kauem kui kolm minutit, siis meil on aega kuulata ka meie kõnelejate vastuseid. nüüd eh, praegusel hetkel mm, on mul pandud kõnelejad kirja eh, fraktsioonide järgi, Gunnar Hekmet Rahvaparteist ja nii edasi. Olvi Küülad ja Oli Schmidt Uh, ECR I don't have anybody uh, at the moment. ECR-ist paistab kõnelejaid ei olemas, ei ole. ja siis Sven võtab lõpuks sõna. ja nüüd järgmisena Elisa, palun. I, uh, I think uh, and I converge with a lot of speakers that said that suur tänu Eh, väga paljud eh, kõnelejad on öelnud, et eh, vaja on hoida tempot, aga ma olen mõistnud ka, et on teatud kõhklusi ja konkreetselt nüüd. kas probleemi on võimalik lahendada riiklike finantsinspektsioonide ja keskpanga vahel pannes paika eh, täpselt need piirid, mis on, mis on eh, siis järelevalvekolleegiumitel, kes esindavad liikmesriike ja eh, keskpanga selle tööd tegevate inimeste vahel, et otsustada, milline on kellegi roll. keskpangal on kahtlemata oluline töö teha järelvalvajana, aga teatud riikidel on tõsised probleemid nii euroalal kui väljaspool seda. kas on võimalik raskused ületada sellega, et me paneme täpselt paika kõikide funktsioonid ja et me tagame, et keskne järelevalve arvestab riikide huvidega. kui eh, keskpank otsustab näiteks midagi, mis on väga dramaatiline, kuidas me sellisel juhul olukorda lahendame? ja teiseks ma tahaksin küsida, milline on suhe eh, järelevalve otsuste ja kriisi lahendusfaasi vahel toodi selgelt välja, et vaja on ühtset raamistikku, see on oluline, aga see raamistik ei pea töötama mitte ainult järelevalve osas, vaid ka kriisilahenduse osas on oluline, et see üleminek keskpanga otsuselt selle lahendamisele nõuab ühenduse lahendam, lahendust. kuidas teie näete siis eh, seda üleminekut, kui tõepoolest on vaja lahendada midagi? kuidas seda protsessi eh, hallatakse? ja kolmandaks, kas te näete eh, ESM-il mingisugust rolli kriisi lahendusel, vähemalt euroalal, kas te näete võimalust, et keskpanga roll suureneb? et see laieneb tervele Euroopa Liidule? et me kasutame pigem Eh, opt-out, mitte opt-in positsiooni erinevate liikmesriikide jaoks. Eh, kõnelejad katkestatakse, sest kella ei pandud õigel ajal tööle. ja eh, on tulemas veel järgmised läbirääkimised, võimalik jätkata sõnavõtjal. hästi. nüüd E, e, nüüd, nüüd Piitel Simmon, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh. kaks küsimust härra Angelonile Euroopa Keskpangast kõigepealt, kui me räägime pangandusjärelevalve kolleegi sõnavõtust, siis tahaksin ma küsida, miks ta arvab, et just väiksemaid panku peaksid kontrollima Äh, liikmesriikide pangainspektsioonid. Teie olite oma seisukohavõtus veidi ettevaatlikum ja siis ma tegelikult tahaksin siis ettevaatlikult küsida teie käest, kas teie oleksite nõus jätkama nende ettepanekute najal, mida Saksa pangandusjärelevalve esindaja tegi. teine küsimus te tõdesite, et me kõik peaksime tegema endast kõik selle, et tulevikus maksumaksja sõltuks võimalikult vähe kriisilahendusmehhanismide rakendamisest. kui me räägime suurusjärg, järgus, siis tegemist on seitsekümne kaheksa miljardiga, viiekümne miljardiga, mis suunatakse otseselt pankade rekapitaliseerimisele. nüüd mind huvitab, millised on teie eh, rek-, eh, teie kujut-, Äh, ettekujutus sellest, kuidas tegutseda tulevikus nii, et maksumaksja kannataks pankade rekapitaliseerimise ja elustamise all kõige vähem, aitäh no.! aitäh, Silvi Kulaar, äh, kõigepealt äh, mina olen järelevalvepaketi raportöör ja tegemist ei ole esimese katsega, vaid juba teise katsega. ma olen üsna tagasihoidlik selles osas, mida meil on võimalik saavutada Äh, arvestades seda, kuidas asjad alg-, algavad ja mis pärast juhtub. Äh, niisiis minu arvates äh, oli see väga kena, mida te ütlesite, see oli väga õige. kõik soovivad Euroopa tasandil järelevalvet tingimusel, et see riiklik järelevalveasutus, riiklikud järelevalveasutused teevad ikkagi kõike, mina ei taha öelda, et kõike tuleks teha Euroopa tasandil, tuleb leida hea tasakaal, hea koostöövõimalus, aga esimene küsimus, mis ma teile esi-, esitan, kas te suhtute sellesse asjasse tõsiselt või ei, te teate, mida IMF ütles äh, pank, pankade järelevalve osas ja nõnda edasi. teine küsimus äh, härra Repasile, mis puudutab demokraatiat ma ei, ma ei tea, kas ta suhtub tõsiselt liikmesriikide aruandekohustusse, ma tõesti ei saa aru Äh, kõik need, äh, kellega me oleme kokku puutunud oma töös, ei suhtu sellesse eriti tõsiselt. ma arvan, et enne kui me hakkame selle küsimusega kõrvale jätma, kui jätame kõrvale need poliitilise korrektsuse küsimused, demokraatia aruande kohustuslikkuse, tegemist on siiski väga olulise küsimusega, te ütlesite selle täiesti õigesti välja ja äh, üks küsimus, millele mul ei ole vastust, on see, et kuidas meil saab olla aruande kohustuslikud ja ma mõistan seda, mida ütlesid need kolleegid, kes tulevad riikidest, mis ei ole euroalased, nemad soovivad osaleda otsuste langetamises ja nad soovivad ka, et see kontrolliorgan oleks selline, milles nad oleksid esitatud ja minu arvates selles osas on teie ettepanekud võtta mingi teine õiguslik alus ja luua mingi teine süsteem, ma toetan seda aga kui ma, ma kuulan ära ka teisi, et kas me jääme siis kahekümne seitsme liikmesriigi tasandile, siis ei ole vaja teha illusioone Eh, sellisel juhul meil tekivad eh, probleemid eh, nende riikidega, kes ei ole euroala liikmed, tekivad probleemid aruandekohustusega. kui me aga paneme olulisele kohale teised küsimused kui aruandekohustuslikkus, siis ei ole asi keskpangas ning mm, nii et ma arvan, et et me peame andma Keskpangale jälle uue võimaluse ja ma tahaksin äh, paluda, et kõik need äh, viis inimest, kes siin täna kohal on, selgitaksid meile, kuidas kriisist väljuda. aitäh. enne kui Philipp Lambert sõna saab, tahaksin äh, Äh, öelda meie külalistele, et vastuseks saate te tõenäoliselt ainult kolm minutit, nii et, et äh, mõelge hoolikalt, mida te ütlete. Äh, võib-olla võite anda ka kirjalikke vastuseid, mida me saame välja jagada, me oleksime sellise lähenemisega ka väga rahul, sellepärast et ma tean, et me esitame teile praegu võimatu ülesandega, Philipp järgmisena. aitäh minu küsimus Äh, äh, Philippe äh, Jean-Paul tahaksin meelde tuletada kodukorda ja asi ei ole esimest korda, me korraldame kuulamise, me anname kõnelejatele viis minutit, kolm minutit küsimusteks ja vastusteks Ehm, meil on vaja siin väga palju selgitusi ja ma arvaksin, et oleks palju huvitavam, kui me kuidagi suunaksime neid küsimusi, et me tõesti kasutaksime ära need eksperdid, kes meil siia on tulnud, et nad ei ole teinud siia lihtsalt turismireisi ehm, meil on olemas siin ju väga kõrgetasemelised inimesed ehm, ja, ja me ei saa neile anda lihtsalt mõningaid minuteid selleks, et nad kõneleksid kriisist ja pangandusjärelevalvetest Äh, ma olen seda ettepanekut ka korduvalt teinud, aga ma teen seda veel kord, et selline kuulamine on halvasti korraldatud. Jean-Paul, you know very well from the co- Jean-Paul, sa tead koordinaatorite käest väga hästi, et need probleemid, mis meil tekkisid ajakava ja äh, graafiku paikapanemisega, me ei saa lubada endale lõpmatult komisjoni aega ja need olid suureks probleemiks, ma jagan sinu muret, Philip ma kavatsesin mitte kasutada kolme minutit, mu küsimus on härra Röösl, et me, nõustun teiega, et me ei pea liiga kiirustama ja valima vale äh, arhitektuuri, kuid siiski mul on probleeme mõningate teie poolt öeldud aspektidega. kõigepealt te rääkisite sellest, et järelevalveasutus peab tundma turgu, peab olema turule lähedal. mina arvan, et liiga suur lähedus võib olla kahjulik, sest inimesed tunnevad ennast teineteist ja äh, Te äh, teate äh, sakslasena väga hästi, kui politseinik tunneb äh, kodanikku liiga lähedalt, võib-olla suhtub liiga leebesse. aga Deutsche Sparkassen, kas see on süsteemne finantsasutus või mitte, ja teinekord jääb mulle mulje, kuulates Muffinit ja teisi sakslasi, et osade jaoks distsipliin on hea, aga oleks parem, kui me saaksime enda suhtes seda vältida. võib-olla te saate sellele vastata okay,. ja järgmisena äh, saab sõna äh, kolleeg. Äh, ja need, kes on esitanud kaebuse selle korraldusele, ma ei ole esitanud vaba mikrofoni loetelu ja ma annan rotatsiooni korras sõna sõnasoovijatel, ma olen seda ka varem teinud ja Gunnar järgmisena. Ah. suur tänu mulle teinekord tundub, et kui me seisame silmitsi uute probleemidega, loodame uusi liitusid, me oleme rääkinud poliitilisest liidust, majandusliidust, fiskaalliidust ja muudest liitudest. ma tahan teile meenutada, et meil on juba üks liit olemas ja selle nimi on Euroopa Liit see tegeleb poliitika, majanduse ja fiskaaleeskirjadega ja ma ütlen seda veel kord, kuna üks meie põhiülesandeid, millega me praegu tegeleme, on meie äh, ühtne järelevalvesüsteem, ühtne järelevalve käsiraamat, mille abil eh, tahame tugevdada Euroopa Liidu just nendes tegevusvaldkondades, mis on tänaseks teemaks. hoiuste tagamise kord, kapitalinõuete süsteem eh, ja pankade kriisi eh, lahendamine äh, koos riiklike asutustega ja ma mainin seda, kuna teinekord me soovime midagi paremaks muuta, äh, siis me usume, et kui me loeme uue institutsiooni, see iseenesest muutub paremaks. ja ma sooviksin, et tänased kõnelejad ja ma tänan teid kõigepealt teie ettekannetest kuid ma tahaksin küsida äh, külalistelt, äh, kas te oleksite nõus täpsemalt kirjeldama probleeme, mis võivad tekkida seoses äh, finantsturgude killustatusega, kui me loome uusi institutsioone? ja selge on ka see, et meil on vaja paremat järelevalvet, me soovime seda eriti erinevate piiriüleste probleemide lahendamiseks, mis on tekkinud seoses ühtse finantsturuga. aga kuidas te suhtute sellesse, et see tekitab killustatust ja kattuvust finantsjärelevalve tegevuses? on õige tegeleda probleemidega ja samas äh, käsitleda ka võimalikke ootusi, lootusi ja ma usun, et tänane külaliste paneel on väga hästi, sobib sellele küsimusele vastama. ja järgmised, äh, Galtier Presedo, Ole Schmidt ja siis Mariann Taistel ja Sven Kiigold. Roberto, palun. Thank you. I would like to... tänan. Äh, ma tahaksin ka omapoolse tähelepaneku esitada ja küsimuse esitada härra Rabasile äh, äh, selle õigusliku argumendi kohta. tema ettekanne oli üsna veenev, välja arvates see, mis ta ütles vastuollu kohta. Äh, ühtse järelevalve ja hääletusmehhanismi kohta. Äh, ja selge, et nõukogu on see organ, mis vastav aluslepingutele ei oma ka oma koosseisus äh, mitte Euroopa Liidu liikmeid võib-olla me võiksime suhtuda sellesse vastuollu kui vastuollu, mis on lahendatav, kui me kehtestame äh, aluslepingute ülemuslikkuse ja aluslepingute protokollide ülemuslikkuse põhimõte, sest ma näen vastuolu neljanda protokolli äh, artikli kümme ühega ja äh, kui me räägime uutest ülesannetest mis ei ole praeguses EKP põhikirjas kirjas, vaid kujutavad endast täiendavaid ülesandeid, mis antakse EKP-le erimenetluse kaudu, mis on väga lähedane aluslepingute muutmisele, siis, siis see annab ülemuslikkuse äh, põhikirja seitse punkt kuue eeskirjale. ja ma arvan, et selle konkreetse ülesande jaoks, järelevalvemehhanismi jaoks ei tohiks välistada võimalust, et, et Keskpanga nõukogu liikmed, kes osalevad selles ühtses järel, pangandusjärelevalve mehhanismis, võivaksid osaleda äh, nendel konkreetsetel põhjustel nõukogus assotsieerunud liikmetega. ja äh, lähtudes sellest fiskaalleppest Mm, võib-olla nende häält võiks arvestada või isegi ametlikult assotsieerida nad. kas te olete päris kindlad, et kui me räägime EKP uutest ülesannetest, mis ei ole põhikirjas sätestatud, me võiksime kaaluda seda ülimuslikkuse põhimõtet ja teha ka erandi äh, mitte euroala riikide pangapresidentide assotsieerumise võimalust ja mitte ainult täitev äh, juhatuse, vaid ka nõukogu tasemel. Yo creo que, que cuando abordamos la, la crisis hemos dado para la solución de la crisis una, solu una solución que kui me räägime kriisi vastu võitlemisest, siis äh, leiti lahendus, mis meenutab mulle kuueteistkümnendat sajandit, kus, kus väga paljud äh, probleemid tekkisid ju religioossel tasandil, eh, kus ülemkihid võtsid vastu alamkihtide jaoks vastu äh, religioossed reeglid, minu arvates oleks viimane aeg siiski käituda teisiti kui kuueteistkümnendal sajandil, kui me räägime järelevalvemehhanismist, mille peame välja töötama, siis me peame arvestama, et põhielement selles on rahapoliitika see püsib sellest, kui kallid on laenud perekondade ja ettevõtete jaoks kui äh, kallis hind on laenudel äh, riikide jaoks. härra Dominik, kui rahapoliitika kannab endas fundamentaalset iseloomu, siis kaks riiki, kes äh, ei kuulu euroalasse, kes on valinud opt-out'i variandi, siis ülejäänud riikidel on ju tegelikult lepinguline kohustus euro ka kasutusele võtta ja kui nad seni pole seda veel teinud, siis tuleb nende jaoks välja töötada üleminekumehhanism, üleminekukord eurole, kuivõrd nad on lihtsalt lepinguga, Euroopa Liiduga liitumisega iseenesest juba kohustatud eh, euro kasutusele võtma seega peaksid nende suhtes kehtima üleminekusätted. kui seda aga arvestada, siis tähendab see seda, et me peame tagama niisuguse rahapoliitika, niisuguse majanduse ja rahaliidu toimimise, mille üle me e, suudame tõepoolest järelevalvet teostada. kui me räägime Euroopa Keskpangast, siis kuidas on võimalik kuidas oleks võimalik Euroopa Keskpangal teostada pangandusjärelevalvet nii, et ta ühelt poolt arvestaks euroala ja mit-, ja teisalt eh, ei arvestaks sellega, et on mitte euroala riigid, sellepärast et rahapoliitika puudutab ju tervet reaalmajandust eh, ja sellega on seotud ju kõik Euroopa Liidu eh, liikmesriigid selles mõttes tekib küsimus, kuidas see Euroopa Keskpank saaks ja peaks siin euroala ja mitte euroala riikide vahel vahet tegema ja kas peaks? kui me räägime süsteemsete, eh, süsteemselt olulistest finantsasutustest, siis tekib seonduvalt nendega küsimus Äh, kuidas ja kellele nad peaksid alluma, kas nad peaksid kaudselt alluma muuhulgas ka siseriiklikule äh, finantsinspektsiooni äh, järelevalvele või äh, saaksid need SIFid alluda ainult Euroopa Keskpanga järelevalvele. kas me peaksime säilitama olemasoleva staatus quo või me peaksime välja töötama täiendavaid riskiohtude, roh-, riskiohte arvestavaid eh, menetlusi või lahendusskeeme. ma leian, et eravõlad ei tohi muutuda üleüldiseks probleemiks. aitäh, mul on äh, kaks äh, poliitilist küsimust härra Rööslerile. Te kõnelesite probleemidest, kas teile ei tundu, et pärast juunikuist äh, kohtumist oli tõsine probleem see, et otsuse langetamine lükati veelgi edasi. kas see ei ole teie arvates tõsine takistus või probleem? Äh, sellepärast, et äh, tegemist on ju tõsiste poliitiliste otsustega, ma arvan, et meil on juba kaheksateist, üheksateist kohtumist toimunud, kõik on neid erinevalt tõlgendanud ning nüüd on meil see ees jälle üks kohtumine. minu arvates isegi Saksamaaks ja isegi teie institutsiooni jaoks võiks see olla ohtlik. ning äh, Poola aserahandusministrile tahaksin küsida, kui karm see Poola lõppkokkuvõttes on? kas te tõepoolest äh, blokeerite asja, kui need tingimused, mida te praegu te mainisite, kui need täitmata jäävad, kui karm te kavatsete olla, kas te tõesti kavatsete seda asja blokeerida või te ütlete, hea küll, euroala võib tegutseda, ega ilma meieta? see oleks minu poliitiline küsimus teile. kui karm te kavatsete olla? aitäh. ja nüüd saavad sõna jällegi raportöörid ja palun üritage siis piirduda kolme minutiga. Mariann kõigepealt. aitäh. ma teen nii lühidalt kui võimalik. meil on siin Poola minister kes rääkis sellest, et äh, oleks vaja tihedat koostööd liikmesriikide vahel, aga ma arvan, et meil on vaja siin ka natukene poliitilisi selgitusi, kui mitte euroala riik soovib äh, liituda, Äh, äh, siis äh, praegu meil käib tegemi-, on tegemist ettevalmistustööga ja, ja nad ei ole tegelikult euroala liikmed ja mina ei näe küll mingit võimalust, miks nad, miks nad seda taha, osaleda tahaksid, aga võib-olla neil on head põhjused. Poola minister ütles, et euroala riigid võiksid pidada läbirääkimisi eraldi ja läbi tõhustatud koostöö. minu küsimus oleks järgmine ja võib-olla võiksid ka teised eksperdid seda kommenteerida, kas äh, äh, on mingi üldine viis selle probleemi lahendamiseks, äh, näiteks Kopenhaageni kriteeriumid. kas meil on kokkulepe nende kriteeriumite osas, mis hakkavad kehtima? ja nüüd see osalemine või väljajäämise küsimus. Äh, ka proua Ferreira mainis seda enne, äh, kas ekspertide arvates on võimalik seda süsteemi ka ümber pöörata, nii et, et oleks liitumise võimalus? Äh, ja minna siis ka teist teed, et süsteemist võib ka lahkuda, mitte sellega ainult liikuda. ja kuidas oleks, kas on meil vaja ühtset reeglistikku või ühtset, ka ühtsete reeglite käsiraamatut? Äh, ja ma tahaksin Keskpangalt ja pangandusjärelevalvelt küsida, et kes selle kõik koostab, kas seda teeb Keskpank või keegi teine ja veel üks küsimus. Ähm, õiguslikele eksper-, õigusekspertidele Äh, Teie ütlesite, et äh, ke-, kellelegi ei saa anda neid volitusi peale keskpanga ja väga paljud äh, viitavad sellele doktriinile, öeldes, et ja, ja on väga palju neid, kes ütlevad, et just vastupidi, keskpank ei saa seda teha ja see ülesanne tuleb anda kellelegi seisele. kas te äkki räägiksite selle asja juriidilisest taustast, sest mulle tundub, et seisukohad on teistsugu-, erinevad, ma kuul-, me kuulsime siin täna ühte äh, seisukohta, võib-olla see on enamuse seisukoht, aga mulle tundub, et on ka teisi õiguslikke nägemusi sellest asjast. ning eh, ilmselt mingil hetkel poliitikud peavad siin lahenduse leidma. Eh, kas on ka mingeid teisi koolkondi, teisi lähenemisi sellele küsimusele? aitäh, Mariann ja Sven okay,! ka mina teen väga lühidalt, ma ei tahaks eh, kedagi hakata tüütama nende küsimuste kordamisega, mida juba esitati Äh, kordan äh, asja, mis minu arvates endiselt lahtiseks jäi. minu küsimus on mõeldud eelkõige Keskpanga esindajale, mind üllatas teie avalduses, et te ütlesite, et, et aruandekohustuslikkus Euroopa Parlamendi ees ja eurorühma ees, et kui me tahame, et seda äh, ühinemist või opt-in'i tõsiselt võetakse, kuidas me siis eurorühmale aru anname, selline suhtumine on minu arvates väga veider ja mis puudutab nüüd avatuse küsimust, siis te ütlesite, et äh, asja tuleb väga hoolikalt analüüsida, äh, tuleb äh, väga va va hoolikalt vaadata, mis panga põhikirja alusel võimalik on. mina tahaksin teie vaatenurgast teada, mis on võimalik äh, Äh, siis äh, otsuse langetamise mehhanismis, arvestades neid opt-in riike ja mis on võimalik keskpanga äh, süsteemis, milline on teie seisukoht ning lõpetuseks härra Repasile ka küsimus, tahaksin teada, kas te ütlete, et need piirangud opt-in riikide puhul, neid ei ole aluslepingutega võimalik ületada kas on äh, mingit muu võimalus luua tõeline Euroopa pangandusliik, äh, liit ja järel, järelevalvesüsteem, tuginedes olemasolevatele aluslepingutele? ja milline peaks olema siis õiguslik alus? aitäh, aitäh saadikutele ma arvan, et nüüd me saame anda kõigile meie ekspertidele viis minutit vastamiseks aega, see on suurepärane ja peame kinni samast järjekorrast, eh, sellepärast et nii on mõistlik, nii et valige need kõige mahlasemad küsimused, millele tahate vastata. nii, Jacek. Thank you, madam chair uh,. To be more efficient, I will stick to english uh, to spare time uh,. Main points. tänan, ma jätkan inglise keeles. Poola jaoks uh, on põhipunktid selles arutelus uh, see, kuidas luuakse uh, edukalt tegutsev ühtne pangandusjärelevalve mehhanism. kõigepealt see uus juhtne pangandusjärelevalve ei peaks kaasa tooma täiendavaid äh, lõhesid Euroopa Liidu pankade vahel, eriti kui arvestatakse, kas nad on euroala riikide pangad või mitte euroala riikidega, see on ohtlik tee. me peaksime säilitama äh, pangandussektoril Euroopa Liidus sarnase kaitsetaseme, sest paar aastat tagasi me otsustasime luua ühtse pangandusturu me ei saa nüüd hakata vahet tegema eh, euroala ja mitte euroala pankade vahel ja sellest lähtuvalt ka kaitsetaset. ja nüüd eh, järelevalve pädevuste üleandmine peaks käima käsikäes ka kohustuste üleandmisega nende otsustuste eest, eriti eh, rahandusalaste otsuste tegemisel. on vastuvõetamatu, eriti mitte euroala riikide jaoks et nendele surutakse peale mingid otsused ja samal ajal äh, vastutus nende otsuste täitmise eest lasub äh, koduriigil. meie peame kandma vastutust nende otsuste tagajärgede eest, kuigi meil ei ole olnud võimalust oma vastuväited esitada. järgmine murepunkt et praegusel etapil saavutada edu, arvestades, et aeg on piiratud, me peaksime keskenduma süsteemselt tähtsatele pankadele, eriti nendele pankadele, kelle tegevus on rahvusvahelise haardega. me peaksime looma piisava pangandusjärelevalve nende pankade suhtes, eriti arvestades vajadust saavutada tasakaal liikmesriikide vahel. see on väga tundlik küsimus ja seda äh, küsimust ei ole veel äh, Euroopa Liidu tasandil piisavalt veel reguleeritud ja äh, need probleeme jäävad ka siis, kui enamik Euroopa Liidu liikmesriike ühinevad euroalaga. seega meie seisab probleem, kuidas saavutada ähm, pangandusjärveles äh, tasakaal nii-öelda koduriigi ja vastuvõtva riigi pankade vahel Äh, on neid, kes on öelnud, et me peaksime kiirustama, kuid samas me peame ettevaatlikult tegutsema. Äh, meil on juba halvad kogemused aastatest kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa perioodist, äh, kui olid halvasti koordineeritud hoiuste tagatise kaitsed erinevates liikmesriikides ja me teame, millised olid selle tagajärjed Äh, me teame ka seda, et see tõi kaasa tõsiseid probleeme naaberriikide pankadesse. Äh, hoiuste üleviimine ühest riigist teise võib äh, tekitada ebastabiilsuse teatud riigis. me teame, mis toimus Sloveenias seoses naaberriikide otsusega. nii et selle uue süsteemi loomisel me peame tegutsema ettevaatlikult, et mitte kõigutada seda tasakaalu Euroopa Liidu siseselt sest vastasel juhul me võime tekitada samasuguse olukorra, et näiteks Lõuna-Euroopas on äh, euroala hästi kaitstud ja korraliku järelevalve all pangandussüsteem ja ülejäänud osa Euroopast on jäetud omavahendite valda. Äh, nüüd mm, küsimus selle kohta, kui kindel on Poola olukord. küsimus ei ole selles, kui vastupidavad me oleme me oleme täis otsustuskindlust, et äh, läbi rääkida hea lahenduse üle Euroopa jaoks, äh, kuna me tõsiselt kaalume euroalaga liitumist tulevikus, seega äh, meil seisab ees üleminekuperiood. seega me peame istuma laua taga koos nendega, kes peavad läbirääkimisi selle uue süsteemi üle, nii nagu varemgi sest ühisrahasüsteem loodi kõigi nende liikmesriikide poolt, kes kuulusid Euroopa Liitu tol hetkel, olenemata sellest, kas nad hiljem euroalaga liitusid või mitte ja nende arutelude käigus olid kõikidel võrdsed õigused ja me peaksime seda head eeskuju järgima. ja loomulikult, e, kui meie jaoks tulemus ei ole e, vastuvõetav ja rahuldav, siis me lükkame edasi oma liitumise äh, üldse pangandusjärelevalve süsteemiga selle hetkeni, kuni Poola ühineb euroalaga. sest me ei ole nõus olema nagu vahepealsed äh, äh kui meile pannakse peale väga palju kohustusi, kuid meil puudub võimalus mõjutada otsustusprotsessi. tänan, Andrea. tänan väga palju olulisi küsimusi on tõstastatud ja ma püüan ka valikuliselt läheneda nendele. kõigepealt äh, küsimus selle tempo, kiiruse kohta ja kuidas ette valmistada EKP selleks, võib-olla see ei ole minu ülesanne, kuid ma tahaksin rõhutada siinjuures, et äh, miks minu arvates see on kiireloomuline ülesanne. me juba praegu kasutame Euroopa maksumaksjate raha äh, ESFS-i äh, vahendajal selleks, et abistada äh, panku kõikjal Euroopas ja minu arvates me peaksime tugevdama Euroopa poolset kontrolli selle raha kasutamise üle selleks, et restruktureerida Euroopa pangandust. EKP juba aktiivselt osaleb selles, nii nagu meiegi ja seetõttu on oluline äh, tegutseda nii kiiresti kui võimalik, see, see olukord Euroopas eh, sõltub sellest, kuidas eh, Euroopa järelevalvajad suudavad eh, optimeerida olemasolevate rahaliste vahendite kasutamist sellest, et luua Euroopa pangandussektori tugev struktuur ja seetõttu ma leian, et komisjonipoolne idee on väga positiivne, et alustada nii kiiresti kui võimalik EKP-le otseste ülesannete andmine äh,, teostada järelevalvet nende pankade üle, kes saavad rahalist abi Euroopa asutustelt ja samuti äh, me ei tohi unustada, et see segmenteerimine, mida mainis ka meie külaline äh,, tegelikult eksisteerib see on ka väga palju ka järelevalvepoolseid otsustusi, millega küll ei rikuta Euroopa õigusi, kuid mis võivad kaasa tuua ähm, segmenteerumise turul ja mida rohkem aega meil kulub selle vea parandamiseks, seda rohkem aega kulub ka ühtse pangandusturu loomiseks äh, Teiseks äh, küsimus suurpankade kohta, mida ma ka samuti mainiti. minu jaoks on oluline, kui me Äh, kasutame sellist lähenemist, äh, mille puhul teatud pangad jäävad Euroopa järelevalvemehhanismi alt välja, tekib oht, et samal turul hakkavad tegutsema need pangad, ähm, kellele laieneb euroopalik nii-öelda äh, kaitsevõrk ja teised, kelle, kes on kaitstud ainult riikliku mehhanismiga ja tekib mure turul sellepärast, milline on see kaitsetase ja äh, hoiused võivad äh, niimoodi voolata ühest pangast teise ja see võib destabiliseerida olukorda. ja see oleks väga ohtlik, riskantne. ja kolmandaks äh,. pankade kriisi lahendamise süsteem ja vastavad kolleegiumid. Äh, kolleegiumid on olulised vahendiks ja nende töö on oluliselt paranenud viimasel ajal. kuid otsustusorganina ei ole nad tõestanud ennast kolleegiumina, mis suudab langetada neid raskeid otsusi, äh, mis tuleb langetada kriisiolukorras. me ei peaks olukorda veelgi keerulisemaks muutma, vaid pigem peaksime selle olukorra selginemisel kaasa aitama. kolleegiumid jäävad oluliseks koostöö ja teabevahetuse mehhanismiks. aga kui me räägime kriiside lahendamisest, siis selles küsimuses on vaja selgust, see on kaheetapiline. pikemas perspektiivis me peaksime võib-olla kaaluma ka neid lähenemisi, mida USA-s on kasutatud ja võib-olla leida ka sellised võrdlusalused Euroopas kriiside lahendamise süsteemi jaoks, sest praegu on kriiside lahendamise äh, organi ja igapäevast järelevalvet teostavate organite vahel ülesannete teatud kattuvus, võib-olla selles ei ole ka midagi negatiivset, kuid me peame liikuma õiges suunas. Äh, Euroopa Keskpank ja Euroopa Pangandus, järelevalveasutus peavad tegema tihedat koostööd Äh, kui see kiidetakse heaks madalakriisi lahendamise direktiiviga. ühtsete eeskirjade käsiraamat, arvestades seda, kes selle koostab ja kuidas jaotuvad ülesanded, siis ma arvan, et EKP peab koostama euroala pangandusjärelevalveasutuste jaoks käsiraamatu või nende jaoks, kes on äh, Äh, liitunud Pangandusliiduga ja ma usun, selle käsiraamatu põhiosad, äh, mis äh, tegelevad riskide hindamisega ja järelevalve tegevuse käivitamisega, peaksid olema meie ühtsel turul ühised. see on minu seisukoht selle ühtse eeskirjade käsiraamatu kohta, mis hoiab koos meie ühtset turgu ja me oleme seda arutanud ja see osa sellest käsiraamatus tuleks koostada meie ühtse turu nii-öelda egiidi all. sellega ma lõpetan. Äh, suur aitäh ja nüüd Ignatsio äh, proua esinaine, mulle tundub, et küsimused olid kõik mahlakad, kui teie sõnastust kasutada. ma üritan vastata kuuele küsimusele kõigepealt eh, kohalike turgude mõistmine. Eh, ma tahan öelda, et tuleb eh, olla kontaktis kohalike tur-, kohalikel turgudel valitsevate reaalsete oludega ja see kehtib eriti nende riikide kohta, kus on väga palju keskmise ja väikese suurusega ettevõtteid. Saksamaa on üks selline riik, samuti Itaalia, selliseid riike on veelgi ning ma tegelikult olen härra Lamberi seisukohale väga lähedal Äh, äh, teadmised ja lähedus on eeliseks, aga sellega kaasneb ka oht. nimelt äh, kuna me oleme kohalikule tegelikkusele liiga lähedal, siis jäävad täht-, teatud ühtsuse ja võrdsete tingimuste elemendid tähelepanuta, mis ometigi peaksid olema olulised sellises valdkonnas nagu euroala ja Euroopa Liit Äh, USA näide, millele te viitasite, on tõesti mitmes äh, mõttes imetlusväärne. aga mitte selles konkreetses aspektis, mis meie arutusel oleva küsimusega seotud on. Äh, nagu te teate, on kaks järelevalveasutust, üks on kohalik ja osariigi tasandiline ja teine on siis riiklik ning hiljuti uurimused on näidanud, et et äh, ei ole äh, äh, nende kahe tasandi vahel võrdset kohtlemist. riiklik järelevalve on, nad, osariigi tasandil tehtav järelevalve on lõdvem kui see, mida föderaalsel tasandil tehakse nii et, et me peaksime olema ettevaatlikud selleks, selleks, et tõesti leida siin tasakaal teadmiste ja läheduse ja võrdsete võimaluste vahel ja ma arvan, et nüüd teiseks, mis puudutab seda kriisilahendusfondi siis ei tohiks äh, äh, seda äh, kriisifondi ja kriisilahendusfondi omavahel ära segada, sellepärast et kriisifondi käib ka pankade päästmise fond, mis on palju suurem, aga kriisilahendusfond tegelikult ei peaks olema väga suur. EFSS on tegelikult väga, väga hea näide selle kohta Äh, pankade tegevus peaks olema võimalik lõpetada äh, suhteliselt väikeste rahaliste kuludega, tihtipeale ei ole üleüldse vaja mingeid rahalisi vahendeid kasutada. Äh, USA-s on kogemus, et näiteks laenatakse föderaalvalitsuselt ja, ja siis makstakse, makstakse see hiljem tagasi niimoodi, et neid kulusid tõesti miinimumini viia. ja samasuguse süsteemi peaksime me kasutusele võtma siin ka, kui me Euroopas, kui meil on üh, üks ühtne kriisilahendusasutus nagu ma ütlesin oma sõnavõtus, see peaks olema üks järgmistest sammudest. nüüd need reeglid ja, ja õiguslikud vahendid, meie arvates, meie lähtume sellest, millest nõukogu osutas ja juriidilisest aspektist see on ka hädavajalik, sellepärast et aluslepingud näevad ette selle konkreetse instrumendi, selle konkreetse eesmärgi, eesmärgi saavutamiseks aga minu arvates on äh, see omamoodi ka võimalus, sellepärast et äh, sada kakskümmend äh, seitse lõige kuus 120 Äh, annab äh, kesk, äh, annab Keskpangale õiguse teostada järelevalvet ja seega võimaldab järelevalveasutusel olla ka rangem. see ei ole mingi kerge järelevalve, me näeme, ähm, mis juhtus varem, meil on vaja järelevalvajat, kes on piisavalt tugev ja võimeline tegema otsuseid Euroopa huvides ja seda ainult läbi nende vahendite me saame saavutada. kuidas see mehhanism toimib? Äh, selle esitas härra Sanchez, selle küsimuse esitas härra Sanchez Presedo. ma olen vaadanud ähm, äh, rahvusvahelisi kogemusi ja küsimus on see, äh, see, mis juhtub tavaliselt, on et mis tahes struktuuris on kõr-, kõrgematel tasemetel rohkem tsentraliseerimist aga äh, äh, neid rakendatakse ka siis individuaaljuhtumite puhul, aga kui see on tõesti väga oluline individuaalne juhtum ja äh, ma arvan, et, et ka meie, meie süsteemi puhul see, selline struktuur jääks siis kehtima, et ning see otsus, mis on rohkem seotud kohalik hetkeoludega, äh, sellised otsused võib detsentraliseerida, aga loomulikult peab toimuma vastastikune infovahetus, äh, nii et, et kõik oleksid kursis sellega, mis toimub, aga konkreetsed meetmed, järelevalvemeetmed rakendatakse siis äh, riikliku järelevalveasutuse poolt. ning nüüd proua Tyson ja härra Kiigold see järelevalvealane käsiraamat ja härra Andria juba vastas sellele, minu arvates äh, see käsiraamat, mille võib-olla Keskpank äh, koostab, äh, peaks olema täielikus kooskõlas selle käsiraamatuga, mida koostab Euroopa Pangandusjärelevalve Amet, sest nende ülesanne on koostada järelevalve käsiraamat kogu Euroopa Liidu jaoks ja kuna see käsiraamat ilmselt peab arvestama erinevate riikide oludega, on see ilmselt üsna üldine, eks me näe, milline see on, aga meie käsiraamat peab olema täpsem Äh, ka selles osas, mis puudutab süsteemi sisemist korraldus. niisiis me teeme koostööd ning äh, me äh, koostame siis käsiraamatut, mis on teineteisega kooskõlas härra Kiigold eurorühma aruandekohustuslikkus ning see opt-in ja mis on võimalik ja mis mitte. eurorühm loomulikult, kui meil on selline algne olukord, kus ainult euroala riigid osalevad, siis minu arvates on kohane, et ja ma loodan, et niipea kui võimalik, ka teised riigid liituvad ning teevad meiega tihedat koostööd ja siis loomulikult ka meie aruandlussüsteemid peavad sellega arvestama opt-in ja mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. ma ei kõnele praegu juristina, aga õiguslikult äh, baasilt äh, on väljendatud üsna äärmuslikke seisukohti ja nagu ma ütlesin, seisukohti on erinevaid, aga me Merooni küsimustes ja muudes küsimustes, aga meie arvates on võimalik ette näha sellist olukorda, kus kasutatakse järelevalvenõukogu Äh, üsna palju. ma andsin teile varase hoiatuse, ütleb proua Põõl, sest teie kõneaeg hakkab otsa saama äh, valitseb teatud pinge ja on vaja leida selline kombinatsioon äh, nende opt-in'ide ja võimalustega et äh, tuleb tagada selline äh, paindlikkus Järelevalvenõukogu töö korraldamisel ning meie usume, et äh, meil tuleb siin leida mingi kompromiss, meil tuleb leida optimaalne kombinatsioon, andes keskse rolli siis ka nendele riikidele, mis osalevad tihedas koostöös ja üheks võimaluseks oleks siis hääleõiguse andmine, seda võimalust võib kaaluda aga me peame vaatama juriidilisi aluseid väga hoolikalt ja kaaluma seda, et järelevalve nõukogu pädevuses on olulised tegevused ja me tõesti peame leidma sellise õigusliku võimaluse ja seda on ka uuritud ja ma vabandan, et ma nii kaua kõnelesin. jah vanasti ma suutsin distsipliini hoida niimoodi, et oma kulli pilgu inimestele suunasin, aga nüüd te olete õppinud minu pilku vältima nii, Raimond. Äh, aitäh. mis puudutab neid väga keerulisi küsimusi, äh, siis läheksin üle saksa keelele. Frage ist nie äh,, nie schädlich. jah. meil on pangandus äh, järelevalveasutuses olnud erinevaid kogemusi, aga loomulikult on eh, see, eh, võib olla kahjulik, kui eh, pangandusjärelevalve tegutseb väga väikesel turul. samas on väga oluline tunda kohalikke olusid olen arvamusel, et kui EKP vastutab pangandusjärelevalve ees, siis ta peab pangandusjärelevalve endale ka valdavas öö, ulatuses võtma minu arvates, et see, kui me tahame selle üles anda võimalikult kiiresti Euroopa Keskpangale, siis öö, me peame arvestama sellega, et pangandusjärelevalve ei tähenda mitte mingeid suuri otsuseid ja kui üldisi, üldisi suuri otsuseid, vaid me peame toimima kiiresti, otsustavalt ja ka detailküsimustes ja need meie otsused peavad olema ka elluviidavad ja me peame kontrollima nende otsuste elluviimist. Need on põhimõtteliselt äh, niisugused pragmaatilised momendid, mida ei tohi unustada. nüüd, mis asjad on süsteemsed finantsasutused ja millised äh, mittesüsteemsed tähendusega finantsasutused me peame arvestama, on terve hulk panku, mis ei ole süsteemse iseloomuga, kuid on samas terve rida panku, mis äh, on ühelt poolt suured, kui, kuid äh, mis pole ühelt poolt suured, kuid mängivad siiski keskset rolli. seetõttu me peaksime tegelikult mõtlema, kuidas me toimime nende pankadega, kui midagi peaks juhtuma esitada ka küsimusi, kas meil mm, mm, tekivad arusaamatud, kui üks või teine pank ei kavatse järgida meie nõudeid. minu arvates tekivad arusaamatused siis, kui Euroopa Keskpank on ühest hetkest alates vastutav pangandusjärelevalve eest, siis see eh, järeldusvalve toimimine, toimimine ja teostamine peab toimuma sujuvalt, siin ei tohi tekkida mitte mingeid lünki ja kui need lüngad tekivad, siis see võib olla, kujuneda negatiivseks. Eh, jah, ja nüüd härra eh, Rebasi, aitäh kõigepealt äh, vastaksin sellele küsimusele, mis puudutab opt-in'i ja opt-out'i võimalusi vastavalt artikli sada kakskümmend seitse lõige kuus. minu arvates oleks raske minna üle opt-out mudelile, tuginedes sellele artiklile. Äh, põhjust mainis juba härra Angeloni oma avalduses peamine põhjus, miks see artikkel üldse valiti, oli see, et Keskpangal on esmastest õigusaktidest tulenevalt rakendusvolitused, aga need rakendusvolitused piirnevad ainult euroalaga, see tähendab, et mitte euroala riikide puhul äh, äh, peaks olema kuidagi ette nähtud äh, rakendusvolitused, mis antakse Keskpangale. Euroopa õigus selliseid volitusi ette ei näe ja seetõttu komisjoni ettepanek oligi opt-in võimalus, et liikmesriikide enda seadused äh, annavad sellised rakendusvolitused keskpangale. ilma rakendusvolituseta ei ole pangandusjärelevalvel mingit mõtet ja seetõttu opt-in süsteem, sest läbi tiheda koostöö kokkuleppe liikmesriik äh, loob võimaluse selliste rakendusvolituste andmiseks Euroopa Keskpangale. kui Äh, oleks võimalik äh, kuidagi seda probleemi lahendada, siis ähm, ähm, ma oleksin väga tänulik ja nüüd ähm, Meroni juhtum ja Euroopa Keskpank miks on äh, juristide seisukohad erinevad, see tegelikult ei ole üldse üllatav, sellepärast et kui on kaks juristi, siis on kindlasti kolm arvamust. minu seisukoht on selline, et Meroni juhtum Euroopa Keskpanga puhul ei kehti, miks? jällegi härra Angeloni juba ütles, et Euroopa Keskpank omab rakendusvolitusi, mis ta, neile on antud esmase õigusaktiga, aluslepingutega. Meroni juhtum äh, puudutab delegeeritud volitusi ja kuna Euroopa Keskpank ei vaja delegeeritud volitusi, siis Veroni juhtum Euroopa Keskpanga kohta ei kehti. Äh, võib-olla võiks mõelda, et äh, võib-olla on vaja delegeeritud volitusi mitte euroala riikide puhul aga siin võib öelda, et jällegi see sada kakskümmend, artikkel sada kakskümmend seitse lõige kuus äh, täiesti ammendavalt äh, äh, selgitab, kuidas Euroopa Keskpangale saab anda pangandusjärelevalve ülesande, nii et, et ja järgmine küsimus, mis samuti esitati, et kuidas need, neid konkreetseid ülesandeid näha. mina tõlgendan seda sätet sada kakskümmend seitse lõige kuus niimoodi, et, et et selline asi on võimalik Euroopa Keskpangal äh, ja ainult aluslepingute muutmisega saab Keskpangale anda uu-, uusi volitusi ja ainsaks erandiks on pangandusjärelevalve. aga aluslepingutes ei öelda, et pangandusjärelevalvet ei või anda mõnele teisele institutsioonidele, kas juba mõne ole, mõnele olemasolevale institutsioonile või mõnele uuele institutsioonile, tuginedes teistsugusele õiguslikule alusele. ja siin jõuamegi Kiigol, härra Kiigoldi küsimuse juurde, et milline on teine võimalus poliitiliselt, äh, võib-olla ei ole nende lähenemisviiside vahetamine võib-olla mõistlik, aga kasutan akadeemilist vabadust ja äh, siiski võtaksin selles küsimuses sõna. minu arvates äh, artikkel kolmsada viiskümmend kaks ei paku meile ka piisavat õiguslikku alust, sest ma ütlesin, et et see artikkel kehtib ainult Keskpanga kohta, see kolmsada viiskümmend kaks on artikkel, mida võib kasutada ükskõik millise institutsiooni puhul mina eelistaksin, et äh, sellega kõigega tegeleks Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, äh, sest see meil on juba olemas, aga kui me ei taha EBA-le seda ülesannet anda, äh, ja tahame luua uut institutsiooni, siis peaksime tõesti tuginema artiklile kolmsada viiskümmend kaks, et siis saaksime juba valida seda opt-in, opt-out võimalust artikkel kolmsada viiskümmend kaks äh, sätestab ka äh, ühehäälsuse nõude. aga on siiski üks oluline erinevus, äh, kolm, viis, kaks puudutab, kaasab Euroopa Parlamendi ja teine artikkel lihtsalt nõuab, küsib nõu Euroopa Parlamendilt. sellepärast, et Äh, nagu ma ütlesin, varem oli lihtsalt vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek ja kui selline uus institutsioon luuakse, siis sellest võiks saada ju selline järelevalveasutus, kus osalevad kõik Euroopa Liidu liikmest riigid, kus nad saavad kõik ühiselt otsustada äh, nende küsimuste üle see on üks võimalus, mida võiks teha, tuginedes artiklile kolmsada viiskümmend kaks, aga ka sellel artiklil on teatud piirangud Äh, sest äh, kui neid ei oleks, siis ilmselt komisjon olekski selle valinud, aga see on, nagu ma ütlesin, ainult alternatiiv praegu. nüüd äh, küsimus ülimuspõhimõtte kohta. minu arvates see ülim-, ülimuslikkuse põhimõte meie probleemi ei lahendada, kuigi mulle see väga meeldiks sada kakskümmend üheksa lõige üks näeb ette, et otsust langetavad otsused Keskpangas on nõukogu ja juhatus niisiis äh, aluslepingutega on juba ette paika pandud, kellel on otsustamisõigus ja artikkel viiskümmend üks Euroopa Liidu lepingust äh, ütleb sedasama, nii et, et äh, see ülimuslikkuse põhimõte saab kehtida ainult äh, siis, kui äh, lepingud pakuvad välja erinevaid tasandeid, aga aluslepingud siin mingeid erinevusi ette ei näe, nii et, et kuigi ma, mulle see lahendus meeldiks, ma ei näe võimalust äh, seda ülimuslikkuse põhimõtet lakendada selleks, et otsuse langetamise struktuure Euroopa Keskpangas muuta, aitäh. aitäh. see oli äärmiselt huvitav arutelu, nagu ma ütlesin, kui keegi tahab äh, täiendavalt küsimustele kirjalikult vastata, siis oleksime väga tänulikud. suur aitäh ja nüüd läheme edasi siis kuulamise teise osa juurde pärast seda, kui veel kõnelejad on vahetunud okay, could... niisiis, palun istuge oma kohtadele, siis ma näen, kes on kohal, kes mitte. Okay. Thank, thank you very much to suur aitäh meie tänastele esinejatele. ma vabandan, et ma pean nüüd teil paluma lahkuda, et teised saaksid teie kohtadele asuda. me oleme juba äh, tegelikult teinud selle kuulamise natukene lühemaks. niisiis palun istuge oma kohtadele esialgselt tegelikult oligi meil plaanis äh, rääkida just nimelt äh, pangakriiside lahendamisest. niisiis läheme nüüd selle juurde, äh, kuidas kriisi sattunud pankade probleeme lahendada ja kõigepealt annaksin sõna raportöörile Gunnar Hökmarkile sissejuhatavateks märkusteks ja siis saavad sõna Paul Lundgren äh,, härra äh, Frank ja siis Kristjan Klausen ja siis jätkub arutelu Um, Gunnar, aitäh! ning suur aitäh ekspertidele, et nad meie küllakutse vastu võtsid. mulle tundub, et äh, minu arvates on äh, see üks väga oluline asi seoses ühise reeglistikuga ja see on ka lähtepunktiks paljudele teistele aruteludele Äh, millega me peame tegelema. Äh, meil on vaja tagada võimalikult turvaline ja dünaamiline pangandussüsteem. ma arvan, et äh, on küsimusi, mida me saame tõesti selle kuulamise käigus tõstatada ning ma sooviksin, et meie tänased eksperdid tõesti keskenduksid probleemidele, et nad juhiksid tähelepanu sellele, kuidas saaks neid probleeme lahendada. üks asi, mis võib-olla on natuke üldisem Äh, väga tihti aruteludes äh, äh, me ka, looda, kaldume lootma, et meil õnnestub tulevikus kriise vältida ja, ja kõik me seda loodame. aga me peame ka pidama enesestmõistetavaks, et ükskõik, mida me ka ei tee, kriise ikka tuleb, võib-olla teistsuguseid kriise, teistsuguse nurga alt, nii et, et küsimus ei ole mitte selles, kas meil tuleb tulevikus kriise või ei, küsimus on selles, kuidas me saaksime nendeks kriisideks valmistuda võimalikult hästi ning kuidas me nende kriisidega peaksime toime tulema, kui need kriisid käes on. ning võib-olla kõige olulisem on, kuidas, kuidas me nendest kriisidest äh, kõige paremal viisil välja rabeleme ning äh, väga oluline on sellise reaalsusega leppida ja ma arvan, et mida ettevalmistumad me oleme, seda paremini me suudame improviseerida ning ma arvan, et äh, oluline on äh, selle direktiivi juures nimelt luua see valmisolek. minu arvates on väga oluline, et meie eksperdid aitaksid meid nendes küsimustes ning üks küsimus, mis tõstatub äh, seoses kõige sellega, on, et kriisid ei ole samasugused kui kriisid. meil on probleem, et üks pank on sattunud kriisi ja Äh, teise, teiselt poolt selline äh, ekstreemne juhtum, kui meil on süsteemne kriis, kui kõik pangad on kriisis. Äh, me peame arvestama nende kahe äärmusega ja, ja me peame suutma kõigi nende äärmustega tegeleda, sest see, kuidas me ühe panga kriisi lahendame, minu arvates on väga erinev sellest, kuidas kogu süsteemi kriisi lahendada. me kõik soovime kaitsta finantssüsteemi, me soovime äh, hoiustajaid kaitsta, me soovime maksumaksjaid kaitsta, aga tegelikkuses äh, kriisioludes äh, ei saa me kõiki kaitsta. täpselt nii, nagu sooviksime, me peame panema paika prioriteedid ning minu arvates on finantssüsteemi kaitsmine kõige olulisem, kui see on eeltingimus selleks, et Äh, võimalikult palju kaitsta ka hoiustajaid ja maksumaksjaid. ning see tähendab, et äh, see on üks nendest asjadest, äh, mida ma ka siin komisjonile tutvustan, minu arvates on äärmiselt oluline luua ka võimalus et me saaksime riiklikult sekkuda, luua stabiilsuse, kui kogu süsteem on kriisis. Äh, sellepärast et äh, süsteemi päästmine peaks olema ülim äh, eesmärk, sellepärast et kui me seda süsteemi ei päästa, siis sellega kaasnevad kulud võivad olla palju suuremad. ning halvimal juhul võivad tagajärjed olla tõesti katastroofilised. ma arvan, et president Roosevelt oli vist see, kes ütles, et, et ainuke asi, mida me peame kartma, on hirm ise ning minu arvates on see üsna asjakohane ka siis, kui me räägime panganduskriisist. me peame võitlema hirmuga ning me peame võitlema usalduse puudusega, see on panganduskriisi puhul peamine probleem. ning sellest vaatevinklist tahaksin, et meie tänased eksperdid eh, keskenduksid ka sellele, Äh, kuidas vaadata erinevaid kriise, nende iseloomu ning milliseid vahendeid äh, on vaja selleks, et nende kriisidega toime tulla. ning samuti käsitleme äh, kriisilahendusfondi, kuidas kaasata võlakirjade omanikke pankade restruktureerimisse, kuidas seda vahendit näiteks kasutada. mina olen korduvalt öelnud, et äh, see võlakirja omanike kaasamine on väga hea äh, kuni selle hetkeni, kuni seda tegelikult tuleb kasutama hakata, sest siis tekivad probleemid ning ma arvan, et me peaksime olema valmis selleks, et kuidas seda võlakirja omanike kaasamist pankade restruktureerimisel teha niimoodi, et see ei tekitaks rohkem kui probleeme kui need probleemid, mida me üritame lahendada. ja erinevate kriiside iseloom on siin väga oluline Äh, mis puudutab nüüd kriisilahendust, äh, kriisilahendusfondi pankade tegevuse lõpetamist, siis ähm, äh, tahaksin jällegi kuulda, mida teie arvate sellisest fondist, kui me tegeleme pangakriisiga. kui vaadata nende kriiside või kui vaadata nende summade suurusjärku, mida on vaja tõeliste panganduskriiside puhul, siis võib tekkida küsimus, et kas üleüldse on võimalik nii suuri fonde omada kas on äh, realistlik, et kogu ühiskonna majandust, kogu majandust kasutatakse äh, selleks puhuks? ja kui me otsustame selliste äh, kriisilahendusfondide loomise kohta, siis me peame teadma ka, kuna neid kasutada ja kui, kuidas ja millised on piirid, kuna, kuna me ei saa probleeme kriisilahendusfondi abil lahendada. ma arvan, et see on oluline ning see on ka ettepanekus mainitud, mille ma komisjonile esi-, meil on väga oluline omada eelnevat rahastamist, sellepärast et kui äh, kriisi puhul seda enne, eelnevat rahastamist ei ole, siis meil ei ole mingit rahastamist. aga kuidas äh, neid rahastamissüsteeme liikmesriikides luua? Äh, on liikmesriike, kus võlakoorem on täna väga suur, kuidas mõõta seda rahastamist nende riikide puhul Äh, ma tõstatasin mõned küsimused, millega me silmitsi seisame. ma arvan, et kogu, kõik need arutelud sellel teemal, mida me peame tegema, mõnikord jäävad jalgu sellele usule, et kui me midagi teeme, siis on probleem kohe lahendatud. ma loodan, et vähemalt siin kuulmisel äh, me äh, arvestame ka nende probleemidega, mis tekivad vaatamata sellele, mida me probleemide lahendamiseks ette võtame ja veel kord, mul on väga hea meel, et meie külalised täna siia tulid ja jään ootama teie sõnavõtte, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, kõigepealt äh, annan sõna Paul Undgrenile, kes on äh, Rootsi riikliku võlaameti peadirektor. Te istute väga kaugel. <laughs> suur aitäh Äh, see kutse, mille eest ma olen väga tänulik, on ilmselt seotud sellega, et mina äh, meie pangandus- ja rahanduskriisi ajal kahekümne, kakskümmend aastat tagasi äh, juhtisin asju ning ma tahaksin öelda, et üks asi pangandussektori alaste seadustega, mida täna siis äh, Äh, vastu võetakse, mida arutatakse, on minu jaoks väga vajalik selleks, et me saaksime kõike, kõike mõistvalt, äh, kõikehõlmavalt analüüsida, kuidas need seadused mõjutavad pangandussektorit ja, ja rahvamajandust. Äh, võtame näiteks selle võlakirja omanike osalemise pankade restruktureerimise, see loomulikult selle, see mõjutab majanduskasvu, sellega käivad kaasas kulud, nii et, et on asju, mida tuleb kaaluda minu äh, tänase sõnavõtu lähtepunktiks või selle direktiivi ettepaneku äh, kommenteerimise lähtepunktiks on see, et, et ühiskonnal on vaja hästi toimivat pangandussüsteemi ja see omakorda tähendab seda, et meil on vaja kapitalibaasi, äh, mida pangad saavad kasutada Äh, sellest äh, peaks olema vaja, äh, peaks olema piisav, et tagada laenud ja peaks olema ka natuke rahastamist ülejääki. sellepärast, et kui meil on küll kapitali alus, aga ei ole raha, siis ei ole see majandusele just kuigi hea, see on siis minu sõnavõtu lähtepunkt, me peame nendest kahest asjast aru saama, nüüd Äh, võib öelda, et selline süsteemne kriis, nagu meil äh, Rootsis oli kakskümmend aastat äh, tagasi, sellega tuleb ümber käia hoopis teistmoodi kui siis, kui ainult üks pank on hädas. loomulikult, sõltub loomulikult ka panga suurusest, aga süsteemsed kriisid on täiesti teistsugused ning neile tuleb läheneda teistmoodi mõned vahendid, mida direktiivis mainitakse, on sellised, et neid süsteemse kriisi puhul ei saa kasutada ja on ka selliseid vahendeid, mida tuleks kasutada, aga mida direktiivis ei mainita. üks asi on see, et vaja on paindlikkust, see on hädavajalik. kui meil on süsteemne kriis, siis on vältimatu, et valitsused ja ka keskpangad sekkuvad ja hakkavad kriisiga tegelema ei saa äh, jätta seda mingi kriisilahendusasutuse õlule. valitsused peavad süsteemsete kriiside puhul sekkuma, peavad tegutsema ning nad peavad tegutsema kiiresti ja läbipaistvalt. Äh, isegi kui meil on selline võlakriis, nagu meil äh, praegu on ja väga, mis on paljudes Euroopa riikides praegu, siis kõigepealt on vaja toimivat pangandussüsteemi, siis tuleb, saab toime tulla ka majanduskasvu ja säästumeetmetega ning see peab leidma kajastamist ka nendes volitustes, mis valitsusel on süsteemsete kriisidega toime tulemiseks. me peame rohkem või, öö, mõtlema just nendele volitlustele ja mitte niivõrd individuaalsetele vahenditele, mida nad siis saaksid kasutada minu arvates on need vahendid, mida kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi puhul Euroopa tasandil kasutati, Äh, need tegelikult äh, direktiivides kajastamist ei leia, teise, esiteks rahastamistagatised äh, selleks, et konkreetses olukorras tõesti rahale oleks juurdepääs, pääs on võimalus ka, peab olema võimalus ka tagatiste loomiseks. ja mõnikord peab ka muudel juhtudel sekkuma, näiteks kapitalisüsteemi juurde panema. ma olen seda korduvalt öelnud, et äh, panganduskriis eh, ei saa lahendada ilma poliitilise sekkumiseta, tegemist on poliitilise küsimusega ja seetõttu tuleb seda ka poliitilisel tasandil lahendada. esimene samm eh, kriiside lahendamisel, olgu tegemist individuaalse pangaga või süsteemse kriisiga, tuleb eh, see raskustesse sattunud panga oma kontrolli alla võtta ja kuidas seda teha, meetodeid on mitmeid, aga valitsus on see, kes viimasena siis panga oma kontrolli alla võtab, kui on vajalik, et see vajalik selleks, et vältida ära süsteemset kriisi või äh, probleemide levimist ka teistele pankadele. minu arvates on äh, väga oluline pankadele kapitali juurde äh, süstida ning samaks ka ajutiselt siis pank riigi omandisse võtta. see ajutise periood võib kesta ka paar aastat Äh, loomulikult niimoodi me piirame ka moraalse äh, riski võimalust. Äh, pangajuhid saavad ju aru, millal nad panga üle kontrolli kaotavad ja nad saavad aru, et nad peavad käituma nii, et sellised asjad enam ei juhtuks, niimoodi me piirame moraalset riski ja niimoodi saame ka riigi raha tagasi, sellepärast et Äh, me oleme äh, üsna palju äh, SKT-st pankadele eraldanud, aga see, me tegime seda läbi riigistamise või ajutise riigistamise ja, ja selle, sest me saime väga palju kasu, sellepärast et kõige suuremad pangad, mis meil tol ajal olid, toimisid niimoodi, et et nende, nende tulude läbi tuli meile tagasi kogu see raha, mida me kasutasime kriiside lahendamiseks. nii et, et see on üks viis, kuidas me saame raha tagasi ja suur aitäh uh,! suur tänu! ja nüüd eh, professor Franke. suur tänu, et annate mulle võimaluse oma ideedega välja tulla tahaksin eh, koondada tähelepanu järgmisele. nii nagu juba öeldi, on väga oluline, et meil oleks kriisi lahenduses paindlik vahend, sest need situatsioonid, millega me kokku puutume, probleempankades on niivõrd erinevad, et ma kahtlen, kas me võime välja töötada nende olukordade jaoks väga selged reeglid, sobivad kõikidele. sellepärast ma olen, mul on väga hea meel, et eh, siin öeldakse, et tõepoolest on vaja ranget eh, reeglit äh, äh, varahaldusküsimuste lahendamiseks näiteks, aga teisest küljest olin ma väga eh, üllatunud, kui ma lugesin direktiivi ettepanekut, kus öeldi, et olenemata sellest, kas pank on suur või väike, kas ta on süstemaatiliselt oluline või mitte, et kriisilahendusmehhanism peab käsitlema kõiki panku, selles osas olen ma äärmiselt eh, kahtlev, sellepärast me peame mõtlema tsentraliseerimisele, detsentraliseerimisele. näiteks meil on olemas eh, kooperatiivpangad Saksamaal ja nendel on väga tõhusad reeglid mm, ja vahendid eh, oma probleemide lahendamiseks, nad tulevad sellega hakkama palju paremini kui valitsusinstitutsioonid, sellepärast kriisilahendus eh, ja kriisilahendusega tegelevad ametkonnad, eh, nendel on vaja otsustada, kas on tegemist süsteemselt oluliste eh, pankadega või mitte, muud asjad tuleb igatahes jätta regionaalsete pangandusjärelevalve organitele, nii nagu see on Saksamaal. nüüd edasi Äh, äh, see, äh, et kaasatakse erakapitali pankade sundrestruktureerimisel on äärmiselt oluline, aga tegelikult olukord on üsna keeruline, me loodame, et et niimoodi tekivad erinevad väärtpaberid ja need erinevad väärtpaberid sobivad erinevatele investoritele ja niimoodi üldkulud vähenevad. aga üks asi on see, et kui kasutatakse seda bail-in mehhanismi, siis on vaja tagada, et see mehhanism ei suurenda süsteemset riski. seega siis on vaja et me paneme eh, panka, et me paneme paika eh, niisugused mehhanismid, mis ei luba siin kasulikke ressursimanöövreid. nüüd eh, see bail-in mehhanism ei too tegelikult süsteemi värsket raha ja sellepärast on ikkagi vaja, et keegi astub vahele, näiteks valitsus, kes toob süsteemi värsket raha. ja kolmas punkt selle asja puhul on see, et loodetavasti meil ei lähe vaja niisugust kriisilahendusmehhanismi, ta on üsna kulukas. sellepärast peaks pank, ei tohiks panku julgustada seda mehhanismi kasutada. me peaksime mõtlema pigem eh, probleemide vältimisele ja sellepärast igatahes mina ei, küll ei julgustaks panku seda beilimehhanismi kasutama. tegelikult eh, sellise kapitali kasutamine, sellise mehhanismi kasutamine peaks algama varem, kui üldse eh, pank on jõudnud kriisi, sellepärast et sellepärast see bail-in äh, muutub mõttekaks ja sellises olukorras tuleb tagada, et riskitase oleks kõrge, et see ei muutuks atraktiivseks teistele. me räägime praegu kriisi reguleerimisest, see on väga oluline instrument. aga kui tekib järsk šokk kui on nii-öelda südameatakk, siis e, e, need, kes peavad kriisi lahendusega tegelema, peavad leidma väga kiiresti lahenduse, aga nad ei ole selleks valmis ja kui ma niisuguste inimestega räägin, siis nad ütlevad, et väga raske on kahe päevaga koostada äri reorganiseerimise plaani ja seega kriisi eh, reguleerimismehhanism, kui ta on eh, pandud eelnevalt kirja, on kasulik, kui tegemist on järsu šokiga. aga siiski me peame pigem mõtlema ennetusmeetmetele ja see Eh, ennetusmeede tähendab, et, eh, et peab olema suhteliselt kõrge omakapitalitase, on võimalik kasutada seda peilimehhanismi, kui on vaja kriisi lahendada. suur tänu! suur tänu! ja nüüd järgmine kõneleja. suur tänu, et te kutsusite mind sellele eh, koosolekule, ütleb härra Klausen e minu arvates uue regulatsiooni puhul on kõige olulem, olulisem pankade eh, tervendamine ja kriisilahendusküsimused eh, see peab tegelikult puudutama kõiki panku, nii eh, jae- kui hulgipanku. Euroopa pangad pakuvad umbes kakskümmend tuhat miljardit laenuraha ja niimoodi aitavad nad kaasa majanduskasvule ja tarbimisele. E, praegused kriisi lahendusmehhanismid võimaldavad e, hätta sattunud panku restruktureerida, et nad saaksid anda oma panuse majandusse. ja niimoodi väheneb maksumaksja raha e, panemine finantssüsteemi, mis on äärmiselt oluline. kõigepealt Eh, kogu see eh, süsteem on väga keeruline ja sellepärast peaks eh, hoidma asja võimalikult lihtsana. kõigepealt me teame, et meil on vaja väga täpseid lühidaid põhimõtteid ja selliseid samme on võimalik astuda ainult siis, kui kogu süsteem on paindlik, nii nagu seda siin välja töödi kui meie ambitsioon on tõepoolest selline ja see kriis näeb välja teistsugune, kui me arvasime, siis detailset reguleerimist on vaja kiirendada eh, ma arvan, et kogu direktiiv ei tohiks olla pikem kui kakskümmend lehekülge, sest et niimoodi me suudame tagada piisava selguse me peame mõtlema süstemaatilise pangakriisi ja siis konkreetsete kriiside vahel. kui kõik pangad on eh, mõjutatud, siis on väga raske eh, töötada välja mingeid üldiseid põhimõtteid, aga kui me tegeleme üksikute pankadega, siis on see võimalik. aga kui Eh, mõjutatud on üks-kaks panka, siis on olukord hoopis teistsugune, on võimalik rakendada nende aitamiseks eh, läbipaistvat raamistikku. nüüd teine punkt puudutab kriisi reguleerimist. uues mm, režiimis on just eh, kõige olulisem see kriisi reguleerimise osa, olemas on sellised käivitusmehhanismid pangad tähendab, tuleb alati mõelda sellele, et kui eh, on õiged käivitusmehhanismid, siis me peame kapitali taseme seadma veelgi kõrgemaks. ja pangade juhtkond püüab alati äh, püüab alati eh, eh, saada hakkama ilma kriisilahendusmehhanismideta, sest see seab löögi alla eh, nende mm, aktsionärid. aga panga juhtkonnad on kõige paremad tegutsejad selles olukorras, sest nendel on arusaam sellest, mis pangas toimub nad peavad kasutama kõiki eh, olemasolevaid, eh, oma käsutuses olevaid vahendeid. kolmas sõnum on see, et eh, võlgade restruktureerimine erakapitali kaasamisel peab olema väga selgeid reegleid järgiv. Nendel peab olema võib õppida sellest, mida on tehtud Ameerikas, nendel on olemas mudelid teatud kapital tuleb maha kirjutada, tuleb kasutada eh, sisemisi reserve eh, ja bail-in eh, meetodi kasutamine on praegu väga laialt arutesul, arutlusel. see võimaldab panga bilansi kaudu olukorda lahendada ja leida uut kapitali restruktureeritud pangad suudavad äh, oma kliente edasi teenindada ja see on äärmiselt oluline äh, süsteemsete šokkide puhul kogu süsteemil. kui me räägime ideaalsest bail-in instrumendist, siis tuleb täpselt paika panna, millised vahendid sobivad kasutamiseks selle puhul ja millised mitte kõik, eh, mis sobib selle bail-in vahendi puhul, ei tohi suurendada süsteemset riski kogu eh, pankadele. Ehm. me eh, peame rääkima ka erineva nõudejärguga äh, Eh, laenudest ja see preemium, eh, see kasum, mida teenitakse nende instrumentidega, eh, peab tagama, et riskid oleksid maandatud. vaja on, et süsteem oleks läbipaistev, et konkurentsivõimelised oleks, et konkurentsitingimused oleksid kõikidele võrdsed. hea on see, kui enamus eh, pankadel oleks üheksakümneprotsendiline kapitalitase ja eh, viie kuni kümneprotsendiline bail-in kapitalitase. sellest peaks eh, piisama, et oleks võimalik päästa kõiki raskustesse sattunud suuri panku selle süsteemi eh, rakendamisel tuleb arvestada ka ajalist perspektiivi ja on ka sellist võimalust, et kõiki neid vahendeid ei olegi võimalik kasutada. Eh, kokkuvõtteks ütleksin ma nii, et on vaja töötada edasi Eh, selle süsteemide kaudu, aga põhimõte on see, et süsteem peaks olema eh, lihtne, et oleksid paigas korralikud käivitusmehhanismid eh, probleemsete pankade taastamisel ja bail-in mehhanismi tuleb kasutada teatud klassipankade puhul. kui ja niimoodi me jõuamegi eh, usaldusväärse panganduseni. suur aitäh! Eh, saadikud eh, ei ole märku andnud, kas nad sõna soovivad või ei, kas variraportöörid soovivad sõna, aga kõigepealt siis Philip Lambert. aitäh! mul on küsimus härra Klauseline, kas te võib-olla selgitaksite rohkem, miks te leiate, et er, erinevad eh, vahendid eh, sobivad või ei sobi peiliini jaoks, ma ei saanud teie mõttekäigust aru. kuna tegemist on lihtsa küsimusega, siis võib-olla vastaksite kohe. nagu ma ütlesin, me oleme muutunud aja jooksul targemaks ning meile on nüüdseks selgeks saanud, et et äh, kõik teised äh, kohustused äh, on ka süsteemsed. nii et isegi need lühiajalised kohustused on süsteemsed. ka hoiused on süsteemsed, sellepärast et ähm, me ei taha, et ettevõtted ja inimesed oma hoiused kaotavad ja ka tuletisinstrumendid võivad olla süsteemsed ning siis jääb ainult üks varade äh, klass, need on siis äh, kõrgema klassi väärtpaberid äh, ja Äh, loomulikult see grupp on üsna suur ja need investorid, kes selliseid väärtpabereid ostavad, nemad teavad, et on olemas risk ja seega nad panevad äh, kapitali kõrvale, et seda riski katta. võib-olla need ei ole küll süsteemselt olulised finantsinstitutsioonid, vaid lihtsalt pensionifondid või mõned muud fondid, siis nad teavad, et äh, selliste instrumentide ostmisega kaasneb risk ja nad panevad selleks puhuks ka raha kõrvale, aitäh. Wolf minu küsimus sai juba osaliselt vastuse, äh, sellepärast et mina tahtsin ka teada, äh, me tahame kaitsta maksumaksjat, aga äh, kui maksu, pensionifondid investeerivad sellistesse bail-in vahenditesse, siis võivad ka nemad kannatada, et kuidas hoolitseda selle eest, et sellised asjad ei juhtuks? jah tegelikkuses, kui kapital on läinud ja sellest me räägime pankade kriiside lahendamise all, siis ei olegi midagi järel. kapitali ju enam ei ole ja sellisel juhul me toetame bail-in'i sellepärast, et enne, kui finantskriis meid juba tagas, me olime juba paika pannud, milliste võlakirjade omanikud me kaasame pankade restruktureerimisse Äh, aga inimesed teavad, et kui nad investeerivad sellisesse võlakirjadesse, siis äh, sellega kaasneb ka risk, aga äh, siis saavad nad ka riskikapitali kõrvale panna ja kui selline süsteem ei toimi, siis me peame muid meetodeid leidma Äh, ma nüüd käituksin minakalt ja sekkuksin, äh, sest et te, te, te olete kat-, jõudnud valdkonnani, mis mind huvitab. on teil mingi äh, ettekujutus, kui palju need bail-in'id äh, maksma lähevad? et kas see summa ei ole võrdne omakapitali omaga, kas keegi on uurinud, kuidas see kõik hakkab mõjutama kapitalinõudeid, näiteks äh, kindlustusettevõtete puhul. Äh, üks probleem, millega me praegu silmitsi seisame, on see, et et me päästame praegu ära ähm, äh, neid oma, omakapitali paigutajaid äh, Äh, äh, seda just nimelt äh, maksujõulisuse nõuete tõttu ja kas see vahend hakkaks toimima samamoodi, et kas kindlustusettevõtted ja pensionifondid üldse saavad sellistesse vahenditesse investeerida ning selle küsimusega on seotud ka teine küsimus, kas teie arvates peaks olema nende instrumentide selline keeruline hierarhia, mina isiklikult sooviks, et asi oleks lihtne Äh, me ei soovi erineva kategooria instrumente erinevatel tasanditel, aga ma olen näinud ajakirjanduses juba teateid, et, et erinevate instrumentide äh, tasandit luuakse. Äh, minu arvates tekib niimoodi oht, et, et vähem professionaalne investor võib ikkagi jääda mõne võlakirjaga, mis on ohtlikum, kui neile öeldi Äh, teile võidakse öelda, et jah, see, aga seitse tükki on enne teid, kes äh, saavad raha tagasi. nii et, et äh, selline asi teeb mulle muret ja see on otseselt seotud nende küsimustega, mida Wulf esitas. kas keegi on valmis sellele küsimusele vastama? jah, tõepoolest, selle kõigega käivad kaasas kulus Euroopa pangandussektor vajab kaks triljonit kapitaali. see on selline, need, et kaks äh, miljardit ja kui me, kui meil oleks sama veel välja see bail-in jaoks, siis oleks veel kaks triljonit vaja, vaja ja tõenäoliselt äh, äh, on oluline ka see, et kogu see asi peaks olema läbipaistev ja ja selge äh,, nagu ma ütlesin, kalkulatsioonid on tehtud, nii et, et kui need kulud on tõesti väga suured pangandussektorile ja kogu ühiskonnale äh,, aga äh, põhjus, miks need kulud ei ole veelgi kõrgemad äh, pärast äh, kapitalinõuete direktiivi neli, on pankadel põhikapitali kümme, kümme protsenti ja siis veel täiendava kapitaal nii et, et kõigepealt kasutavad pangad seda kapitali, enne kui tuleb siis see pankade väljaostmine, nii et, et ma arvan, et need summad, Äh, on juba maha kantud ja me peame silmas pidama seda, et kõigi suure pankade pankroti puhul oli ka see, see kahjum, mida kanti, nii et, et see uus bail-in kapital tegelikult ei lähe kaduma, sellest saab panga uus kapital. kas see on äh, keeruline või ei, ma ei tea, kui meil on, äh, minu arvates ei ole neid mitmeid tasa, tasandeid vaja, sellepärast et äh, et ei maksa seda kriiside lahendamist liiga keeruliseks ka ajada, äh, lihtsalt paika panna üks äh, instrumentide tasand ja võtta see kasutusele järk-järgult, äh, sellepärast et neid summasid, mida vaja on, ei ole nii kerge kiiresti leida, aitäh. jah kas need kapitali üldkulud on, tõusevad või ei, seda me täpselt ei tea kui me väärtpaberistamise osas äh, uurimisi läbi, uuringuid läbi viime, siis me näeme, näeme, et kui kulud langevad, siis on diferents-, diferents-, diferentseerumine suurem nii et, et kui meil on siin võib-olla täiendav kapital, siis võib-olla see lõppkokkuvõttes hoopis kapitalikulusid vähendab aga kui me vähendame intressimäärasid Bail-inilt äh, Šveitsis, me oleme üritanud seda teha, siis jah, ametlikud intressimäärad on tõesti väga kõrged, aga nad on kõrged sellepärast, et et, et, et tihtipeale ne, nendega käib kaasas ainult, käivad kaasas ainult negatiivsed väljavaated, mitte positiivsed ja seetõttu äh, peab äh, Äh, siin seda ka intressimäärade puhul arutama. üks küsimus, mida me tegelikult ei ole arutanud, on see, mil määral me äh, kapitalinõuete direktiivis äh, seda põhikapitali ja bail-in'i asendamist ka kasutame. härra Klausen ütles, et sellele tuleb mõelda ja selle, see asendusmäär peaks äh, olema ka arutelude objektiks, sellepärast et see on väga oluline, kui Äh, sest kas pang-, selles osas, kas pangad tahavad peilinis osaleda või ei, mis puudutab pensionifonde, siis äh, mõned äh, pensionifondide varad on tõesti investeeritud riski, riskantsetesse varadesse ja aktsiatesse ning äh, selles mõttes bail-in, mis äh, mingit äh, täielikku uut riski ei too, on samasugune nagu aktsiad. Uh, kõigepealt, mis puudutab kulusid, selge on see, et pank, kes on kapitali mõttes tugev, ja kui tal on ka mingisugused sellised bail-in'i võimaldavad instrumendid, siis tema risk on väiksem, aga eh, nüüd teisest küljest riski eh, all ei ole mitte ainult omakapital, vaid ka see bail-in'is kasutatav kapital, nii et, et raske on öelda, kuidas need kulud tegelikult tekivad minu arvates ikkagi see muutub, eh, et ühiskond kannab teatud kulusid Neid mehhanisme on võimalik kasutada siis, kui sa tead, kuidas see kõik toimub, kui sa oled ettevalmistatud. Äh, seda on lihtsam kasutada ühe äh, institutsiooni puhul, härra Klausen sellest rääkiski äh, aga raske on seda teha siis, kui on eh, süsteemse riskiga, sest võivad olla teatud eh, institutsioonid, mille puhul rakendatakse erandeid, aga kui nüüd on tegemist süsteemse riskiga ja me kasutame bail-in mehhanismi, siis asjad lähevad väga keerulised, sellepärast võib-olla me peaksime ikkagi vaatama seda bail-in mehhanismi eh, üksikute institutsioonide puhul ja süsteemsete riskide puhul andma suurema voli valitsustele kas teil on veel mõned küsimused? suur tänu, ütleb härra Höökmark. mina ei taha nüüd siin tekitada ühtegi konflikte, konflikti teie vahel, aga oleks huvitav kuulda, eh, millistes osades te üksteise eh, sõnavõttudega nõus ei ole. seda peaks selgelt välja tooma, sellepärast et mingisugused vastukäivused on olemas. ja teiseks, teie rääkisite siin eh, taasteplaanidest oleks huvitav teada, kuidas teie eh, näete neid taasteplaane, kuidas need peaksid toimima näiteks kontserni tasemel? ja ma tahaksin teada, milline on teie lähenemine sellele küsimusele ja nüüd kolmandaks, me kõik rääkisime sellest bail-in mehhanismist ja mõnikord minule tundub, et kõik teavad, mis asi on süsteemne risk. aga kuidas me ikkagi seda e, kuidas me ikkagi seda defineerime, sest kui me jõuame konkreetse definitsioonini, siis asi läheb väga keeruliseks. mõnikord või on tegemist konkreetse institutsiooniga, mõnikord on tegemist valitud teega ja e, mõnikord on asi hoopis teoorias kui pangi, pangad eh, laenavad teistele pankadele vähem raha, siis teised peavad seda tegema. ja kui kindlustusettevõtted ei laena, eh, ei laena eh, raha pankadele, siis teised peavad seda tegema. ja siis me jõuame järgmise süsteemse riskini kus on erinevat eh, sorti institutsioonid, nad on erinevat sorti investorid ja neid eh, hõlmatakse kriisi lahendamisele ja sellepärast nendel tekib hirm pankadele laenamise eest. minu arvates kahe tuhande kaheksanda aasta eh, suur probleem oli see, et mitte keegi ei tahtnud kellelegi midagi laenata, pankade vaheline laenuturg oli täiesti surnud ja siin eh, tulevad käiku need peilimehhanismid, sest tegelikult need on väga tõhusad, aga siiski on vaja vaadata selgelt, mis toimub ja eh, siin nimetati, et teatud kapital tuleks välja peilimehhanismist, tuleks peilimehhanismist kõrvale jätta. ja ma küsiksin siis, mis sorti kapital see on? väga hea, enne kui me läheme edasi kiiretele küsimustele, kas on parlamendiliikmetel veel küsimusi? E, järgnevalt sellele, mis ütles härra Klausel, kui te räägite lühi e, lühiajalistest instrumentidest, et need peavad kõrvale jätma, kas siis te ei suru pankadele peale kulude vähetamist just nimelt selles valdkonnas? aga me peame vaatama ka, eh, mis siis, eh, mis läheb mak-, kui palju maksab see, kui mitte midagi pangad ette ei võta kriisi lahendamiseks eh, härra Uule, kas te tulete, kas te esitate oma küsimuse praegu või teete seda hiljem? teen siis praegu, minu küsimus on selline. Teie olite üks Eh, põhitegijaid, kes päästis Rootsi majandust. Eh, mina olin parlamendi liige, Gunnar oli ka, aga teil olid need eh, plaanid, mis päästsid Rootsi majanduse, vähemalt alustasid seda protsessi ja seega tahaksin ma teie käest küsida, sellepärast et ma lugesin paari päeva eest intervjuud, mis teiega tehti. ja te olite väga kriitiline pangandusliidu suhtes te, te olite väga kriitiline selles suhtes, mis Euroopas toimub, sellepärast et ja nüüd ma küsiksin, mikspärast te olete nii kriitiline lähtuvalt oma kogemusest, aitäh. väga hea. ja nüüd siis paluks vastused. kes esimesena alustab? suur tänu äh, väga lihtne küsimus, milline on alternatiiv pangandusliidule. ma loodan, et kui aeg edasi läheb, siis eh, tekib rohkem üksmeelt pangandusliidu ja igasuguste liitude eh, osas Euroopa Liidu sees. mina astusingi parteisse sellepärast, et ma olen Euroopa-meelne, aga mulle tundub, et poliitikat kujundades me peame rääkima kõigepealt kiireloomulistest asjadest ja praegusel hetkel on vaja kiiresti tegutseda Hispaania pankade seisukohast aga kui me nüüd räägime sellest, kuidas me Euroopa kontekstis hakkame ehitama üles um, uusi struktuure, siis hetkel sellest kasu ei ole, sellepärast ma niimoodi ütlesingi. ma arvan, et tegelikult me erinevad kõnelejad ei, no meie arvamused ei lahkne, me lihtsalt vaatame eh, teemale erinevast seisukohast. aga põhiline on see, et ikkagi pankade küsimus läheb midagi ühiskonnale maksma ja kui palju ta maksma läheb, seda me ei tea. ja lõpuks siis me oleme ühel meelel kõige huvitavamas, et meil on vaja lihtsat Äh, seadusandlust, meil peab olema väga selge, lihtne, üheselt mõistetav, mis on samal ajal ka paindlik, mis võimaldab pankadel tegeleda süsteemsete riskidega. sest te teate, et et eh, see reegel, et läbikukkumiseks liiga suur eh, ei ole ainus reegel, sest mõnikord see suur võib olla ka midagi suhteliselt väikest, nii et, et asi sõltub tegelikult situatsioonist. me räägime, eh, me peame mõtlema, millised institutsioonid on süsteemsed niimoodi, et süsteem oleks paindlik. suur tänu. esitati konkreetne küsimus kontsernidest mulle tundub, et oluline on see, et lahendus leitakse kontserni tasemel, aga kas seda on võimalik teha või mitte, on teine küsimus, kui tegemist on piiriüleste probleemidega e, täna me arutasime seda probleemi härra Einriaga. E, oluline on, et kõik läheks õigesti. vaja on langetada otsuseid, ja eh, eh, üksikud eh, riigid peavad siis kolleegiumi arvamust arvestama, kas mingit panka päästa või mitte. asi on tegelikult väga keeruline, sellepärast et kriisilahendusprogrammid, mis on tuhat lehekülge pikad, ei ole elluviidavad ja sellepärast mm, kui mingisugune ametiasutus peab orienteeruma tuhandetes lehekülgedes, siis on asi väga raske. E, ma arvan, et järelevalve kolleegium peab sellele mõtlema. E, kas panku lükatakse lühiajalise finantseerimise teele, e, see on risk riskantne loomulikult, siis tegelikult selle kohta on olemas reeglid ja seda ei lubata aga enne kriisi me nägime, et lühiajalist finantseerimist kasutati. kõik süsteemsed kohustused on need, mille puhul eh, pangale raha andjad ei eelda mitte mingisugust riski. näiteks kui eh, hoiused on ainult mõni eh, nädal pikad ja nüüd siis süsteemsete riskide puhul ütleksin ma nii, et seda on tõepoolest raske defineerida, aga me oleme eh, saanud aru, et kui riski ära ei tunta, kui eh, selle katmiseks ei eh, panda kõrvale kapitali, siis on asi hull, aga kui riski tunnustatakse, kui pannakse kõrvale provisjonid, siis eh, ei teki ehm, ohtude levikut tervest süsteemist ja sellepärast tuleb alati mõelda, eh, et riskil on vastukaaluks eh, ka provisjon olemas. tõesti, siin räägiti taasteplaanidest, ma ei tea, kas nad hakkavad tööle või mitte. ja seda tuleb alles vaadata ma tean, et kui vaadati olukorda eh, Ameerika pankades, siis midagi head sellest ei tulnud. me peame tegelikult eh, katse-eksituse meetodil leidma, mis töötab, mis mitte. nüüd, kes laenab pangale raha? see eh, uue majanduse mulli õppetund, see, mis lõppes kahe tuhande esimesel aastal, oli see, et eh, see ei mõjutanud eriliselt reaalmajandust, eh, aga kahe tuhande kaheksandal aastal me lootsime, et pangad eh, saavad lahti oma riskidest väärtpaberistamisega, aga niimoodi ei läinud ja sellest tekkiski probleem. nii et, et teatud kapitalitaset on vaja ja see on puhvriks, mis eh, takistab väga tugevaid lööke pankadele eh, era eh, leibkondade kaitse võib toimuda teatud fondide kaudu. milline kapital peaks kõrvale jääma, jääb kõrvale, teie siin viitasite arbitraažile kui äh, valitsus ütleb, et teatud kapitalitüüpe kaitstakse, siis kõik äh, pangad hakkavad seda kasutama, mis on kaitstud, aga isegi kui me jätame kõrvale lühiajalise võla, siis on küsimus selles, kas see peab jääma kõrvale saja protsendi ulatuses, vaid viie protsendi ulatuses igas pangas, sest kui te lühiajaliselt laenate eh, teisele eh, pangale raha, siis ikkagi on mingisugune viieteist, kahekümne protsendiline risk ja niisugust lühiajalist eh, laenamist peab ka toetama. aga nüüd üks märkus kriisi lahendusrahastu osas. mulle tundub, et meil on vaja teatud kriisilahendusfondi kas me räägime siin äh, kaheksast miljardist või kahesajast miljardist, see on erinev, äh, see on nüüd iseasi, aga ma arvan, et see kriisi lahendusfond ei pea olema nii suur, et ta katab kõiki äh, kahjusid. aga maksumaksja on rahul sellega, et pangad võtavad ka endale riske, sest pangad annavad ka, toovad ka ühiskonnale kasu, aga kõik ei tohi olla maksumaksja õlul ja sellepärast maksumaksja eh, peab olema eh, üks kindlustajate hulgast. nii et, et eh, maksumaksja on üks, kes tagab pankadele tööd. üks väike kommentaar. Teie ütlesite et äh, kahe tuhande esimese aasta mull ei jõudnud eramajapidamistesse. võib-olla sellepärast, et see mull ei tekkinud just laenude tõttu. aga kui me nüüd räägime eramajapidamistest ja et nendel on vaja finants, finantsvõimendus, siis Mm, me jõuame niisuguse olukorda, nagu meil oli üheksakümnendate lõpus, nagu praegu on ehm, Hispaanias, nii et väga ohtlik on, kui see koormus ehm, läheb ehm, eramajapidamistele ja võib-olla, et komis-, teie komisjoni peaks seda ütlema selgesõnaliselt välja, aga mina ütleksin seda siin on veel midagi, eh, Gunnar, mida sa tahtsid meie kõnelejatelt küsida? mina tõesti tahtsin neid provotseerida natukene, öelda, et mis osas nad on, eh, mis osas nad üksteisega ei nõustu, aga nad on kõik väga viisakad. me oleme nüüd rääkinud üsna palju pangandusest, aga mul oleks üsna huvitav kuulda mida meie kõnelejatel on öelda eh, sellise ajutise eh, avaliku omanduse osas, kuidas me peaksime niisugust süsteemi sisse viima, millist seadusandlust on vaja? kes soovib esimesena vastata? mulle tundub, ma juba ütlesin, et kui eh, tegemist on kriisi lahendusega, siis tuleb kasutada kõiki mehhanisme. kõik tööriistad on head. nii nagu siin eh, juba pool eh, tõi välja need vahendid, mida kasutati eh, Rootsis, näiteks pangad läksid avalikku omandusse kriisi lahenduse faasis enam panka sisuliselt ei ole, e, omanikke enam ei ole, e, pankade juhtkond e, on muutunud, aga nad ei tohi täiesti läbi kukkuda, nad peavad ikkagi pakkuma olulisi teenuseid ühiskonnale ja sellepärast mulle tundub, et kriini, kriisi lahendusfaasis on oluline et et panga juhtkond e, väga asjadesse vahele ei sega, et nad e, seisavad sellest protsessist kaugemal, sest praegusel hetkel tullakse väljapoolt ja tehakse midagi ära. jah kui olete jõudnud kriisi lahendusfaasi, siis on vaja ka raha, sularaha. ja kes, kuskohast see sularaha tuleb? kas see on valitsus, kas see on mingisugune valitsusgarantii, mis võimaldab pangal raha saada? E, aga igatahes ei ole pääsu teatud e, ajutisest e, avalikust omandist ilma selleta ei saa, seda on vaja. küsimus on selles, kas mm, on ka mingisugune tagasipööramisklausel, et lõpuks eh, eh, maksumaksja saab oma raha tagasi. me Saksamaal püüdsime niimoodi teha. kui tagatiseks on mm, kinnisvara, siis tegelikult võib olla niimoodi, et head institutsioonid maksavad tagasi eh, nii palju kui võimalik sellest, mida eh, valitsuselt saadi, nii et mingisugune ümberpööramismehhanism peab olema olemas. nii nagu ma ütlesin, et see hea halva panga eh, lahendus on väga hea, sest selle väärtus ei muutu oluliseks, kui pangad võetakse ajutiselt riigi poolt üle. niimoodi läks Rootsis, niimoodi läks Islandis. minu arvates valitsus peab mõistma, et kui tegemist on süsteemse kriisiga, siis puudub usaldus ja usalduse puudus järjest kasvab ja see mõõdu, mõjutab panku, pangad järjest ettevaatlikumalt laenavad raha ja eh, peab mm, olema selline moment, kus eh, minnakse ja hinnatakse bilanssi. Eh, näiteks on vaja hinnata valitsuse võlakarja, võlakirjade väärtust, näiteks öelda, et see on sada protsenti ja siis omanikud eh, saavad midagi ette võtta, nendele saab öelda, et nüüd eh, bilanssi on korrigeeritud. see võimaldab lihtsalt mm, paremini aru saada olukorrast ja paluda näiteks lisakapitali ja valitsused peavad eh, eh, sekkuma, nad peavad võtma endale ka omanikukohustused ja siis saab süsteem edasi töötada. aitäh, tegemist oli tõesti väga huvitava mõttevahetusega ning Äh, mul oli, mul on hea meel, et siin teises voorus saime niimoodi küsimusi-vastuseid paremini korraldada. Äh, kui teil on veel mingeid täiendavaid mõtteid, siis äh, võite neid meile kirjalikult saata. meil oleks selle üle väga hea meel ja me jagame need saadikutele välja. ja nüüd läheme edasi siis teise osa juurde mis puudutab äh, siis kriisilahenduse rahastamise vahendeid, meil on siin kohal Daniel Gross ja Mario Naava, äh, niisiis äh, kõigepealt saab sõna Daniel, kui just Mario ei soovi esimesena sõna saada. ei, Daniel. ma lootsin, et Mario võtab esimesena sõna, et ma saaksin teda kritiseerida. aga hea küll ma pean tunnistama, et ma olen pisut segaduses. Äh, pärast seda arutelu, mida ma siin kuulsin, eriti äh, sõna süsteemne üle. mida süsteemne tähendab? ma mõistan, mida see riiklikul tasandil tähendab, aga äh, ma oletan, et Euroopa Liidu tasandil tähendab see midagi muud ning seetõttu, kui me räägime kriisi lahendusest, siis kõige olulisem küsimus on see, et äh, millist raamistikku me silmas peame, kas sellist, mis tugineb liikmesriikide kohustustel või sellist, mis tugineb euroalal äh, turgudel laiemalt, äh, millalgi, mida võiks nimetada pangandusliiduks sellepärast, et paljud pangad või panganduskontsernid mis äh, riiklikul tasandil oleksid süsteemsed, ei ole süsteemsed enam Euroopa Liidu tasandil. Äh, Hispaania pangad on äh, üks näide selle kohta. Hispaania pangad on süsteemselt olulised Hispaania jaoks sellepärast et muidu oleks fiskaalkoorem Hispaania valitsusele liiga suur, samas kui meil on integreeritud Euroopa süsteem, siis oleks see ka tõsine probleem aga tõenäoliselt mitte süsteemne probleem euroala tasandil. niisiis ma arvan, et minu seisukoht on selline, et Äh, mida kõrgem on see tase, millele me läheme äh, ja mida kõrgemale me viime rahastamis- ja kriisilahenduse äh, asutuse, seda rohkem meil on riskide mitmekesistumist ja seda rohkem me suudame siis kasutada neid kriisilahendussüsteeme ja ka võlausaldajaid restruktureerimisse kaasata. Ähm, mööd-, mööd-, meil oli siin tegemist on tegelikult poliitilise veelahkmega. me oleme olnud äh, selle tunnistajaks nii Hispaanias kui ka mujal, et äh, nagu siin öeldi, et kui neid bail-in instrumente kasutavad näiteks ka pensionifondid ja teised, äh, siis valitsus lihtsalt tõstab raha ühest taskust teise. Pank, pank annab selle raha pangale ja panga annab sellele pensionifondile või kui raha ei anta pangale, antakse see otse pensionifondile Äh, ning kui eesmärk on äh, säästa äh, raha avalikust sektorist, siis kõige olulisem on see, et kelle käes need bail-in'i vahendid on. kui need on riiklikul tasandil, siis on väga raske vältida sellist olukorda, kus neid bail-in instrumente, mida riigipangad on välja andnud, Äh, need on enamasti äh, riiklike institutsioonide käes, pensionifondide käes, äh, leibkondade käes, sellepärast et nemad on kõige lähemal ja nemad on riskiga kõige paremini kursis. siin võiks jälle mainida Hispaaniat ja teisi riike. samas, kui meil on selline üld, rohkem euroopalik lähenemine ja kui me so saame tõesti tagada et nende, need bail-in instrumentid on tõesti väga mitmekesised, Äh, näiteks äh, pensionifondil on sellised Euroopa portfellisse kuuluvad bail-in instrumendid, siis kui asi tõsiseks läheb, siis äh, jah, nad saavad kannatada, aga see koorem jaguneks üle palju suurema piirkonna, see on jällegi üks riskide mitmekesistamise hüve nii et, et ma ütleksin, et niikaua, kui me säilitame need riiklikud kriisilahendusorganid ja riikliku rahastamise neile, Äh, niimoodi on kriiside esinemissagedus palju suurem ja need kriisid võivad olla süsteemsed ning äh, loomulikult äh, tekivad sellised negatiivsed mõjuahelad, mida me oleme märganud juba teatud riikides. on täiesti selge, et mida, kui meil on süsteemne panganduskriis, siis enamasti Äh, majandusel läheb väga halvasti ning äh, tava, tavaliselt on ka äh, riigil raskused, sellepärast et kui majandus ei toimi, kui pangandussüsteem ei toimi, siis riik ei saa koguda piisavalt makse ning suure tõenäosusega ka riik ise satub raskesse olukorda. ning niimoodi oleks vaja tohutuid pääste, kriisilahendusfonde ja neid äh, tuleks äh, hankida siis äh, võib-olla välismaalt selleks, et raha kriiside puhul olemas oleks nii et, et tuleksin jällegi tagasi selle võtmeküsimuse juurde, et kui me paneme paika neid kriisilahenduse asutusi ja volitusi, siis minu seisukoht on selline, et et väljaspool väikeseid institutsioone üheksakümmend protsenti siiski sõltub sellest, kas me vaatame asjale Euroopa tasandilt või riiklikult tasandilt võimalused kriisidega toime tulla, neid kontrolli all hoida, nii et, et nad, et süsteemsemaks ei muutu, on Euroopa tasandil palju suuremad kui riiklikul tasandil ning eh, samuti saab palju rangemalt kasutada neid peelinvahendeid ja muid meetmeid Euroopa tasandil kui riiklikul tasandil. mida ka määrustesse kirja ei, mida ka seadustesse riiklikul tasandil ei ole kirja pandud ja sellega ma lõpetaksin, aitäh! Äh, jah, äh, ma olen täiesti kindel, et sa saad Mariot hiljem kritiseerida ja nüüd Mario. Äh, suur aitäh, suur aitäh ja tere kõigile. suur aitäh selle kutse eest, ma keskenduksin kolmele põhipunktile, kõigepealt üldine pilt, need kriisilahenduse süsteemid, sellest kõik juba rääkisid. härra Höökmark, raportöör, ütles, et see on väga oluline osa meie tööst, härra Klausen ütles seda ka ja ma olen sellega täiesti nõus aga seda ei saa vaadata eraldi teistest asjadest, me peame vaatama neid kriisilahendusettepanekuid, mis me oleme teinud ja mõtlema sealjuures ka kõigist teistest asjadest, millega me oleme siin täna aru, tegelenud, mida me oleme täna arutanud, sellepärast et nende vastastikune mõju on väga oluline, äh, mitte ainult kõige kõrgemal tasandil, vaid äh, ka üksikasjade puhul äh, see on väga olu-, selge kapitalinõuete direktiivi puhul, samuti pangandusliidu puhul ning see on võib-olla isegi Äh, Liikaneni raporti puhul, kui me sellele tugineme, sellepärast et äh, äh, need bail-in'iga seonduvad küsimused on ka Liiganeni rühma poolt kajastamist leidnud. nüüd teine punkt, kõik need skeemid, mis meie ees on, kriisilahendusfond ja muu, on kindlasti üks kõige paremaid, ma rõhutaksin võib-olla paari aspekti Äh, üks äh, on see, et meil on vaja ühtlustatud reegleid, jah, oluline on olla paindlik, nagu siin öeldi, meil peab olema äh, võimalus valida erinevate vahendite vahel, sellepärast et olukorrad erinevad, aga samas on ka oluline, et reeglid on ühtlustatud, sellepärast et see võib aidata taastada usaldust Euroopa tasandil ning eh, eriti võiks kasu olla eh, sellest, et see, sellepärast, et see väldib ühisturu killustumist. Eh, nüüd teine punkt, ma räägin eelnevast rahastamisest, raportöör Höökmark, tema poolt öelduga ma olen täiesti nõus, sellepärast et kui meil ei ole seda eelnevat rahastamist, siis kriisi ajal meil ei ole üldse mingit rahastamist ning see ühe protsendi küsimus, millest siin räägiti, äh, äh, tuleksin kohe selle ettepaneku juurde, ma arvan, et äh, selleks, et aru saada ja arutada seda ühte protsenti, peab äh, vaatama, mida ma oma sissejuhatavas sõna, äh, kõigepealt ütlesin see, äh, see üks protsent ei ole ainus, on ka teisi vahendeid, mis välja, vähendavad ähm, nende instrumentide kasutamise võimalust või, või juhul, kui neid instrumente ikkagi kahenda, kasutatakse, siis on enne neid ka olemas teatud vahendeid ja üks selline vahend on bail-in sellest on juttu meie direktiivis ning mul oli väga hea meel täna hommikul Äh, kuulda, et selle põhimõttega inimesed on üldiselt nõus. Äh, kaks küsimust on äh, võima-, võib-olla need, millega tuleb tegeleda ja seda saame teha tänase aru-, aru-, arutelu käigus. kõigepealt, kas meil on vaja sihipärast bail-in'i või laiapõhjalist bail-in'i see on üks küsimus, kus Liganeni raport ka on meile võib-olla abiks. Ähm, komisjon hetkel on valinud selle laiemapõhjalise lähenemise ning teine küsimus, mis tõstatus seoses bail-in'iga, äh, tuginedes ikkagi nendele üldistele põhimõtetele, et kes peaks siis ostma, kas teatud kategooriad tuleks äh, vä-, välistada. Ähm, minule meeldib professor Frank öeldu, et bail-in äh, on tõesti oluline jagamise aluks, nii et, et ka sellisel juhul bail-in sobib ning veel üks punkt, mida tahaksin rõhutada äh, tänases arutelus, äh, see, mida ma olen juba korduvalt kuulnud nii raportöör Höckmarkilt äh, kui ka siit saalist, ajutise riigi omandis olemise küsimus kõik, kes sõna võtsid, esitasid tõendeid selle kohta, millised on need kompromissid. kompromiss on ideaalide vahel, selle vahel, mida me tahame teha ja reaalsuse vahel, äh, selle vahel, mida me mõnikord peame tegema, selles on see kompromiss ning äh, ja äh, mida selle kompromissiga teha, tuleb hoolitseda selle eest, et ei tehtaks äh, midagi sellist, mis muudab tegelikkuse võimatuks või äh, muudab rea-, reaalsuse korduvaks, nii et, et just selles küsimuses me peame leidma tasakaalu ning võib-olla mainin veel ühte asja, sellepärast et see võib siin arutelude käigus tõstatada, nimelt vastastikune laenamine Äh, see on ka osaks meie ettepanekuks, me kuulasime ära inimeste mure selles küsimuses ja võib-olla äh, seda teema tõstatub veel arutelu käigus ja lõpetuseks me arvame, et äh, tegemist on õigusaktiga, mis tõepoolest ähm, suudaks Euroopas asjad paremuse poole muuta. ma loodan, et võib-olla kahekümne aasta pärast keegi saab siia tulla ja öelda, et kakskümmend aastat tagasi meil oli Euroopas kriis ja ma arvan, et kui keegi on siin kahekümne aasta pärast äh, ütleb, äh, saab seda öelda, et äh, siis just nimelt nende õigusaktide pärast, millest on kasu olnud, aga neid tuleb rakendada koos teiste õigusaktidega ja seetõttu komisjon tahabki, et me kogu selle paketi väga kiiresti vastu võtaksime, aitäh. aitäh, kes tahab küsimusi esitada, Philipp, kas keegi veel? Philipp, sina palun. I'll elaborate from what ma jätkan sealt, kus Daniel Gross lõpetas. ma igati toetan teie vaateid, et tõepoolest me põhimõtteliselt äh, peame laiendama, et meil oleks kriisi lahendamises äh, äh, kord, mis oleks üle-euroopaline, see leevendaks riske. ma nõustun sellega, kuid mõeldes selle peale, millest te rääkisite, süsteem toimib ainult siis, kui on seal lõppkokkuvõttes ka mingisugune fiskaalne backstop ja te ütlete, et see on ESM see kujutab endast äh, suveräänsuse jagamist, riskide ühist koondamist. kõigepealt äh, minu et, mure on see, et me oleme ette näinud ühehäälsuse selle puhul äh,. muidugi kriisiolukorras äh, ei ole see puuduseks, kuid küsimus on, kas meil on võimalik seda tõesti saavutada, kui meil puudub poliitilist liitu äh, sest ma näen nendevahelist seost ja me rääkisime ka demokraatlikust aruandekohuslustest teistes ringkondades, kuid siin me tegelikult võtame Euroopa maksumaksjale äh, sellise fiskaalriski ja kuidas äh, me suudame tagada selle demokraatliku backstopi. Mario, äh, sa mainisid Liiganeni raporteid, see muutis mind valvsaks. ma sain aru, et sinu ülemus ütles, et sellele järgneb liiganene raportile EGUSA loomeline algatus, kas see on nii või mitte. ma tahtsin küsida ka selle küsimuse, mis oli tegelikult adresseeritud esimese paneeli osavõtjatele ja loodan, et nad vastavad. kui me räägime kriiside lahendamisest, siis on mõningad põhifunktsioonid nagu maksete süsteem, mis on seotud avalike kommunaalteenuste eest maksmise, kas me peaksime need eraldama, et panganduskriis ei äh, põhjustaks häireid mõningates põhifunktsioonides? ilmselt on meil aega nendele vastamiseks ja teeme sellise pingpong küsimuste-vastuste vooru. vastuseks Philip Lambertile Äh, äh, kui nüüd eurokraadid, kes on alati äh, nagu arukad äh, ja kui kolleegium ei ole seda otsustanud, siis ma seda ei avalikusta ja äh, komisjonis valitseb kollegiaalsuse põhimõte. ja kindlasti see teema tuleb arutusele ka äh, volinike kolleegiumis. seega rohkem täna ma midagi selle kohta öelda ei saa ja igati äh, volinik Barnier ja teised volinikud äh, tervitavad Liigani raportit. Ähm, public utilities, avaliku sektori kommunaalteenused, äh, see on mõte, mis on ring, liikunud juba mõnda aega, Liigani raportis viidatakse sellele äh, lõikes. kuid siinjuures tuleb öelda, et katkes ära. I m hmm? sorry um,. Wanted to say uh.... mikrofon lülitas välja. kui me eh, eraldame nagu maksesüsteemi funktsiooni eh, muudest funktsioonidest on mõte, mida on korduvalt üles tõstetud, kuid me ei tohi unustada, et Euroopas on meil juba selle direktiiv, arvutusdirektiiv, mis tegelikult tagab sellise funktsiooni ja see, mida teie palute või tegelikult küsida, kas sellest direktiivist piisab kindluse tagamiseks või on meil tõesti vaja kindluse tagamiseks selle funktsiooni eraldamist. ja kui kavandatav äh, kriisi lahendamise ja maksevõime taastamise kava teostub, äh, siis selles küsimuses saabub samuti selgus. Äh, DSM ja Sotsiaaldemokraatlik Backstop ma äh, eeldan, et ESM-i äh, läheb vähem vaja kui riiklikke mehhanisme. kui me räägime ESM-i rahastamisest äh, liikmesriikide poolt, siis ei ole ka mingit muud võimalust kui niisugune demokraatlik lõppkontroll sellel tasemel mm on olnud ka mõtteid selle kohta, et võib-olla oleks vaja luua mingisugune fond, mida me saaksime kõik koos rahastada, kuid see on tuleviku väljavaade, praegusel hetkel see jääb siiski äh, riiklikule tasemele, kuni meil äh, õnnestub koos lüü-, luua üks suur fond. maksete süsteemi kohta ma nõustun Marioga, mikrofon lülitus välja no ma ütlesin, ma nõustun Maarjaga ka selles küsimuses. Eh, ma arvan, et neid ei tohiks eraldi opereerides, vastasel juhul tekivad väga kiiresti keerulised probleemid. nii nagu me nägime juba nende sihtmärkide süsteemiga. ja Philip tahtis laenata vastuseks ka eelmise paneeli osavõtjad ja eh, riiklik versus eh, euroopalik ma alati esitan endale küsimusi. miks me ei kohalda lähimuse põhimõtet ka selles valdkonnas? ja meie eelnevad kõnelejad seda juba ka mainisid. meil on teatud pangandusrühmades, teatud riikides sellised äh, kaitsesüsteemid loodud ja me peaksime äh, võib-olla üles kutsuma neid pangandusühendusi äh, seda kaitsevõrku laiendama ja nagu aga hoidma probleemid selle raames ja see on oluline, sest küsimus on, aktuaalne küsimus on, kuidas nimelt lahti rebida pangad äh, riikide valitsustest. see oli ka üks põhiküsimusi täna hommikul, kui me jääme tüüpiliste riiklike süsteemide juurde kindlaks, siis loomulikult äh, meil on vaja väga tihedat koostööd riikide ja pankade vahel. mina kutsuksin üles looma äh, riiklikul ja piirkondlikul tasemel niisuguste eraalgatuslikke süsteeme ja kui lisaks äh, riiklikule ja piirkondlikule tasemele ei ole veel piisavalt tagatud, siis me peaksime üle-euroopalise süsteemi looma äh, ülejäänud probleemide lahendamiseks. kas keegi veel soovib? üks kommentaar selle eraldamise kohta. minu jaoks on üldiselt selge, et Euroopas on olnud hästi toimetulevad universaalpanku, mis tulid kriisist väga hästi välja ja toetasid ka majandusi, seega kui me räägime eraldamisest või ringkaitsest, siis me räägime asjadest, mille järele mina vajadust ei näe. arvestades ka seda, mida ütles härra Nõva, kõik, kõike tuleb käsitleda kontekstis. meil oli äh, ka varem pankasid, äh, millel oli äh, kakskümmend protsenti kapitalist, millega edasi mindi, see erineb sellest, kus varem oli neljaprotsendine. ja nüüd on ka panga klientide vajadused muutunud, need on pidevalt edasi arenenud seoses uue tehnoloogiaga äh, ja ka väita, et maksete arveldamine on midagi muud täiesti eraldi süsteemist, kui me räägime e-arvetest, rahavoogudest tagatistest eh, ettevõtjatele, kes eh, kasutavad seda raha siis kaupade eh, ja muu sisseostuks, need on, kõik on omavahel seotud ja selle funktsiooni eraldamine kuulub tegelikult möödanikku, see ei ole õige tuleviku seisukohalt sest pangas äh,, pangakliendid soovivad kasutada kõiki pangateenuseid, teha e-makseid ja kõiki muid mugavaid äh, funktsioone kasutada ja seetõttu me peame tagama äh,, et äh, pankade suutlikkus neid funktsioone opereerida säilib ja kui me räägime nüüd nendest maksuvõime taastamisest, bail-in'i süsteemist äh, ja sellest, et pank peaks suutma edasi toimida ka pärast seda, kui äh, tekib suur kapitalikadu ja seetõttu mina nagu ei poolda seda eraldamise mõtet või ringkaitse mõtet. Liisa. suur tänu ma tahaksin kuulda panelistide äh, seisukohti ESM-i kohta. mul on ikka kahtlusi selle kohta, äh, kuidas ESM hakkab toimima tavaolukorras, mitte hädaolukorras. kui on ette nähtud ühehäälsus hääletamisel ja kui on vaja äh, sihikule võtta mingi üksikud pangad ja kui on vaja äh, teha otsuseid äh, Äh, kriisi lahendamise etapis, rekapitaliseerimise äh, etapis ja samal teemal, kas ESM äh, peaks olema riiklike pankade kriisi lahendamise süsteemi vahend või üksikute pankade käsutuses? ja nüüd need kriisi lahendamise fondidest, minu arvates on see väga oluline küsimus. Äh, need kriisi lahendamise fondid on teema, ähm, mille puhul äh, ma võtsin tõsiselt arvesse seda, mida Marjana ütles. me peame arvestama kõike, mis praegu toimub, kuid samas on kummaline, et direktiivis kehtestatakse väga vähe piiranguid Äh, ja ei võimaldada riikidel korraldada neid kriisi lahendamise fonde vastavalt oma võimalustele ja vahenditele. meil on küll eesmärk luua keskpikas perspektiivis üks ühine kriisi lahendamise fond ja ma loodan, et parlament suudab selle tühimiku täita mul tekkis probleeme äh, mõistmisega, kui te rääkisite järelevalveametnike kolleegiumisest ja euroala jaoks on see Euroopa Keskpank. ja sellega seoses ka see varajase sekkumise moment. ja sekkumisvõimekus ja kui tekib vajadus üle anda need ülesanded äh, riigi äh, järelevalveametnike kolleegiumile, kuidas omavahel seostada need kaks asja? et ei tekiks sellist olukorda, et riiklikel kriisi lahendamise asutustel puudub sõnaõigus äh, pärast seda, kui EKP sekkub kuidas luua tihedamad sidemed kahe etapi vahel? meie teine küsimus. Äh, parlament on rääkinud selgelt, et tuleb eraldada äh, hoiuste tagamise äh, süsteemid äh, kriisi lahendamise süsteemidest. me jätkuvalt äh, oleme samal arvamusel ja leiame, et hoiuste tagamissüsteem ei pea olema kaasatud Berliini süsteemi, sest vastasel juhul äh, peab see hoiuste tagasimise süsteem maksma kaks korda. Äh, üks kord siis, kui tagatakse laenu ja teine kord, kui tekib maksejõuetus. võib-olla hiljem äh, on võimalik asju teisiti korraldada kuid keskel äh, me ei näe, kuidas haiuste tagamissüsteem saaks teisiti toimuda ja mu küsimus on nüüd komisjoni esindajale, kas see mõte on aktsepteeritud või mitte. Marja, kas sa soovid vastata? võib-olla paar vastust. ma tänan teid Äh, ma kuulasin tähelepanuga seda, mida parlamendi esindaja ütles ja soov oli eraldada hoiuste tagamise fondi rahad, kriiside lahendamise fondi rahadelt. mina viitasin, et arutelu kahel teemal ei tohiks eraldada, sest isegi kui kokkuvõtteks meil saab olema kaks erinevat fondi, siis on kindlaks selleks häid põhjuseid ja põhjendusi ja ka meie esialgses ettepanekus olid ette nähtud kaitsemeetmed selleks, et hoiuste tagamise fondi rahasid ei äh, äh, ammendataks põhjendamatult ja selle kohta olid ka arutelud. ja isegi, kui meil lõppkokkuvõttes saab olema kaks eraldi fondi, see ei tähenda seda, et me peaksime arutelusid lahus hoidma, sest äh, kahe süsteemi vaheline seos on väga suur. Teie küsimus selle kohta, et direktiivis oli väga vähe kitsendusi ja piiranguid äh, erinevatele riiklikele kriisi lahendamise fondidele. ma ilma vastasin selle küsimusele oma sissejuhatavas sõnavõtus, kui ma ütlesin, et meil on vaja harmoneeritud eeskirju, et vältida ühtse turu killustumist. ja selleks, et olla kindlad et üle saada riigivõla probleemist. ja siis esitati järgmine küsimus ja äh, professor Franke juba kommenteeris seda, äh, nimelt lähimuse põhimõtet. kas mõned pangad tuleks täielikult äh, välistama nende kaitsemeetmete võrgustiku tõttu või mitte? meil on süsteem mis sisaldab häid harmoneeritud eeskirju ja äh, lisaks sellele on veel midagi, kuid, äh, kuid üht, äh, ühe või teist tüüpi panga äh, välistamine äh, kohaldamise alast on alati olnud meie jaoks raske. Daniel. viimasele küsimusele vastavalt, tehnilised on alati vahetegemine panga ja krediidiasutuse vahel Raiffeisenbanki ja Rabobank äh, Hollandis on selle näiteks nendele äh, mitmeid äh, oma väikepanku, kuid neid tähistatakse kui krediidiasutusi ja Sparbanke neid puhul Saksamaal, eks ole, et kriisi lahendamise mõistes tuleks neid koheldada kui ühte üksus. see ei ole mitte idesokraatiline lähenemine, vaid tegemist on ühe suure riski allikaga. ja siis, kuigi seda ei ole lah-, kerge lahendada, äh, on seda võimalik lihtsalt äh, lahendada ühest kontseptsioonist lähtudes. lähimuse põhimõttest. Äh, riiklikud kriisi lahendamise fondid olukorras, kus Euroopa Keskpank vastutab järelevalve eest. ma ei näe, kuidas need asjad omavahel kokku sobivad ma ei näe võimalust sellise stabiilse süsteemi loomiseks, kus EKP-l on järelevalveotsused, panga sulgemise otsused ja samal ajal riiklikud fondid peavad raha välja maksma. see ei ole teostatav ja see ei ole ka mõistlik. arvestades Sparkase näidet, nii nagu ma seda mainisin, siis selle näite puhul lähimuse põhimõte ei toimi, kuna vastutus panga eest on kantud ülespoole ja kui midagi viltu läheb, siis eh, fiskaalvastutus peaks kuuluma ka selle ülemisele tasandile ja ma mõtlen euroalale. ja kriisilahenduse fondi või ükskõik, kuidas me seda ka ei nimeta kaudu. ja paar kriitilist märkust. mõelge süsteemile, nagu Maarja ütles, kui Liganini raport läheb läbi, siis võib väita, et hoiuste tagamise süsteem saab olema kriisi lahendamise pangaks, pankade jaekaubanduse, jaepanganduse osa jaoks. kuid me ei tohiks unustada USA näited, mis on võimaldanud väga tihti neid idüsünkraati, sünkraatilisi riske lahendada. võib-olla mitte süsteemseid riske Ühendriikide tasandil, vaid suuri idiosünkraatilisi riski äh,, äh, Washington Mutual, Bambu ja teised Iiri pangandussüsteemi puhul tekkinud kriisid ESM-i kohal, kohta. ma ei näe probleemi selles äh,. ESM on nagu nii-öelda äh, kaitsekordiks äh, nendele äh, kriisi lahendamise fondidele, põhimõtteliselt täidab ta sama funktsiooni kui äh, riikide eelarved, kui riiklikud äh, kriisi lahendamise fondides või haiguste tagamise fondides ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ja ähm, selline olukord on üheksakümmend protsendil panganduskriisidest Äh, mitmed saadikud on märku andnud, et nad tahavad küsimusi esitada, aga ma tean, et Bo tahab veel Elisa küsimusele vastata, nii et, et palun tehke kiiresti. aga praegu on siiski see vestlusvoor, kus on äh, ekspertideks Daniel ja Mario. Äh, kõnelejal puudub mikrofon on näiteid selle kohta, Äh, kus EFSF ja, ja näiteks nagu ka äh, Rootsi puhul äh, oleks tõesti olnud hea, kui meil oleks olnud hoiuste tagatise fondid, see oleks palju vähem maksma läinud, nii et, et võib-olla peaksime seda asja mõtle, ümber mõtlema. ja ma tean, et ka professor Franke soovib sõna võtta. küllap teil tekib võimalus, aga nüüd Antolin ja Peeter Siimon ja Gunnar Höökmark on soovinud sõna võib-olla Antolin ja Peeter, teie esitate praegu küsimused. suur aitäh. aitäh. ma arvan, et rahvuslikud riskid tuleks maandada konkreetses riigis. minu arvates see vastab lähimuspõhimõttele. sellepärast ma tahaksin küsida miks me peaksime võrdlema olukorda Ameerika Ühendriikidega? jah, seal muidugi võib olla, me võime muidugi rääkida süsteemse tähtsusega pankadest, mis mängivad äh, olulist rolli kogu Euroopas, kuid kuidas me peaksime toimima piiriüleste riskide maandamise vajaduse korral. sest kui seda tehakse Euroopa tasandil, siis peaks seda tegema ka kohalikul tasandil kui me räägime hoiuste tagamise fondist, siis me võtsime vastu resolutsiooni suurusest lähtuvalt, sellepärast leiame me, et meil peaks olema Euroopa tasandil samasugune hoiuste tagamise süsteem, mida vastavad konkreetsed finantsinstitutsioonid ka päästavad. peale selle me peame arvestama, et kui on tegemist süsteemse tähtsusega pankadega, siis neid juba hoiuste tagamise fondi kaudu päästa ei saa kui me räägime bail-out süsteemist või räägime hoiuse tagamise süsteemist, siis meie kui parlament peame endale meelde tuletama, et oleme andnud liikmesriikidele kätte töövahendi, tööriista, et nad leiaksid lahendused just väikeste pankade jaoks. kui me räägime aga hoiukassade riskidest, spaarkassadest Saksamaal, siis minu arvates on erakordselt äh, vale, äh, kui vaadelda hoiukassasid äh, ja ühistupanku Saksamaal kui mondo-, monoliitseid, monoliitset ühtset hoiustamiskohta. meil on Saksamaal nad omavahel väga erinevad, kuna erinevate hoiukassade puhul kehtivad erinevad regionaalsed eeskirjad ja äh, tänu sellele on tagatud, et äh, nende hoiukassade maht on alati äh, võrreldav ja et selle koht, selles suhtes on olemas kõigil alati ülevaade ja Äh, see tähendab seda, et niipea kui tekivad mingid probleemid, siis suudetakse neile paindlikult ja kiiresti regule-, äh, kiiresti reageerida. Äh, Gunnar, kas sa soovid ka praegu küsimusi esitada või hiljem? hea küll, esita praegu oma küsimus ära Äh, üks küsimus äh, rahastamise kohta. ma ei tea, kas ma sain äh, härra Krossist valesti aru, et ükskõik, kuidas me ka defineerime neid süsteemseid riske, need võivad olla riiklikul tasandil, aga see, mis on riiklikul tasandil süsteemne risk, ei pruugi olla süsteemne risk Euroopa tasandil ja, ja tegelikult see on see reaalsus, millega me seisame praegu silmitsi Hispaania pankade puhul, Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa pankade puhul jah, võib-olla meil on riiklikul tasandil kriisi lahendamise fondid ja äh, loomulikult Euroopa tasandil need fondid oleksid suuremad, aga arv, äh, nende pankade hulk, mida tuleb katta, oleks ka suurem nii et, et see tõepoolest on võib-olla oluline vahend, aga see ei ole lahendus. ning kui me nüüd jõuame selleni, et äh, mida üks siin osalenud ekspertidest rõhutas, et äh, see äh, kriisilahendusfond on küll mingil moel kindlustussüsteem, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi maksumaksjad need kindlustajad. Äh, väga oluline on, et me sellest, seda maha ei vaikiks, et me paneksime kirja need reeglid ja kriteeriumid, kuidas riik sekkub. nii et, et meil ei tekiks siin ohtu, et me riskeerime maksumaksjate rahaga nii et, et meil tuleb paika panna tõesti mingi kõrge künnis ja selged kriteeriumid äh, väga huvitav oleks kuulda, mida teie sellest arvate, sellepärast et tegelikkuses äh, just seda me tihtipeale peamegi tegema. hästi. nüüd annan sõna Mariole ja Danielile ja siis äh, professor Frank soovis ka vist sõna öelda hoiuste tagatiste kohta. Marju, kas sa soovid esimesena sõna? jah, aitäh härra Antolini küsimuse koha pealt. viimase paari aasta jooksul mul on alati olnud raske selget vahet teha riikliku ohu ja piiriülese ohu vahel sellepärast, et ähm, me oleme näinud, et äh, asjad, mis tunduvad olema äh, vägagi riiklikud, kas siis kaudselt või otseselt äh, selle oma mõju läbi kanduvad ka teistesse riikidesse nii et, et kui me hakkame tegema vahet riiklike ja mitteriiklike ohtude vahel, siis minu arvates on see keeruline. Äh, võib-olla kaks-kolm aastat tagasi ma oleks äh, arvanud äh, või ma oleks selgelt teadnud, kus see piir on, aga praegu ma enam nii selgelt seda ei tea. ja siit jõuaksin härra Sanchez Presedo äh, Äh, poolt mainitud võrdsete tingimusteni. meie ettepanekutes me nimelt tunnistamegi seda, et et väga raske on seda eristusjoont leida ja sellepärast me peame tagama võrdsed tingimused ja me teeme seda läbi äh, ühtlustatud reeglite. ning äh, see kõik on seotud ka bail-in süsteemiga, sellepärast et see bail-in süsteem, mille meie oleme välja pakkunud, on just nimelt selline süsteem, mis toimib väga erinevate pangakategooriate puhul. ma tean, et siin on välja pakutud ainult sihipärane bail-in teatud investeerimistoodete kohta see võib-olla sobib ainult teatud pankadele, nii et ma arvan, et me meie lähenemine on selline, et me ikkagi hoolitseme selle eest, et oleksid tagatud võrdsed tingimused mitte ainult äh, üle kogu riigi, vaid ka kogu selle riigi, kõigis riigis tegutsevate pankade jaoks. seda tahaksin öelda nüüd, mis puudutab seda fondi veel, ma olen raportöör Höökmargiga nõus Eh, selle fondi eelnev tagamine on väga keeruline, sellepärast et eh, me teeme väga paljusid selliseid asju, mis, kui need toimivad, siis eh, põhimõtteliselt peaks vähenema üldse selle fondi kasutamise võimalus ja ka summade võimalus, mida tuleks kasutada. nii et, et nii et, et just nimelt selle fondi ulatus on eba, ei ole täpselt teada, aga on selge, et mõningatel juhtumitel äh, võivad tekkida suured probleemid ja hetkel meil on suured probleemid ja sellisel juhul nendest vahenditest ei pruugi piisata ja siis tuleb leida teisi lahendusi. Äh, need oleksid need äh, vastused, mis mina küsimustele annaksin, ma ei tea, kas Daniel soovib midagi lisada kõigepealt üks äh, märgus Sparkasse kohta. vahe on selle vahel, kas meil on madal risk reeglina või ainult äh, jutt käib ühest riskist. minu seisukoht on selline, et just käib praegu ühest riskist, äh, olgu tegu suure või väikse riskiga, see on juba teine küsimus. kui riski õige, kui riskiga õigesti ümber käiakse, siis võib see risk olla suhteliselt väike ja rahastamiskulud ka väikesed aga äh, kriisi lahendusfondi puhul me kindlasti räägime vaid ühest riskist. Äh, toetaksin seda, mida Marju ütles, nimelt, et ei ole vahet teha piiriüleste ja riiklike riskide vahel ning äh, siit jõuangi sinnamaani, et riiklikud äh, probleemid on äh, süsteemsed äh, ja seda ka Euroopa tasandil just nimelt selle dominoefekti mõjul äh, Äh, sellepärast, et äh, kui meil tekib äh, riigi tasandil suur risk, siis satub riik kohtu ja niimoodi see mõju jällegi levib ja seetõttu mina leian, et kui meil on üle-euroopaline fond, siis tõenäosus, et seda vaja läheb, ei ole kunagi null, aga on alati tõenäosus, et probleem, mis algab riiklikul tasandil, toob ka, sellisel juhul see võimalus, et tekib doominoefekt, on palju väikesem Ähm, äh, ma, mm, äh, see loomulikult ei välista, et kunagi mingit suurt finantskriisi enam ei tule äh, ja kuidas mina leian, et mis tahes Euroopa tasandil, euroala tasandil kriisilahendusfond peaks olema palju karmim, karmimate tingimutega Äh, sest riiklikul tasandil me alati küsime, no mis siis saab, kui ma sellel pangal lasen põhja minna. Euroopa tasandil peaks suhtumine olema tõesti karmim, meil peaks tõesti olema bail-in, äh, sellepärast et see poliitiline surve nende äh, bail-in'i alla käivate võlakirjanike oma, omanike poolt oleks palju hajusam. ning ma arvan, et Marju, ma vabandan, et ma seda pean ütlema, aga komisjon ei ole siiani suutnud välja pakkuda äh, Äh, ettepanekuid, mis aitaksid äh, midagi eriti saavutada. Äh, me lihtsalt peame viima kogu selle vastutuse Euroopa tasandile. jah, Daniel, see, mida te ütlesite, et te soovite majanduslikku mitmekesistamist, aga te ei soovi poliitilist mitmekesistamist sellepärast et te soovite, et äh, otsuseid tehakse Euroopa tasandil, aga surve jääb riiklikule tasandile. siin äh, need asjad ei lähe hästi omavahel kokku, aga ma saan siiski aru, mida te mõtlete. professor Frank, äh, kahjuks Peeter Siimon, kes küsimuse esitas, ei jõudnud ära oodata vastust. aga eks ta võib internetist kuulata võib-olla ma peaksin selgitama, mida ma täpselt selle kriisilahendusfondi osas mõtlesin. Äh, mul on väga hea meel, kui turumehhanismid toimivad lisaks poliitilistele mehhanismidele, aga mida on, äh, millised on need turumehhanismid Saksa erapangandussektoris, meil on äh, turvavõrgud ja ka muudes sektorites meil on sellised asjad olemas, kõikidel sektoritel on väga ranged järelevalvesüsteemid, sellepärast et iga pank vastutab ka teiste pankade kahjumite eest ja seetõttu meil on tõesti üsna karm järelevalvesüsteem. meil on pankade liidud, mis loovad omaenda turvavõrgu eh, koos siis selle järelevalvesüsteemiga ning selline turvavõrk siis eh, loomulikult eh, väldib kahjumeid nii palju kui võimalik ning kui me mõtleme nüüd Euroopa tasandil kriisilahendusfondist, siis ma ei taha öelda, et meil peaks olema keskel kuskil riiklik kriisilahendusfond, sellepärast et siis tekib jällegi see tihe seos pankade ja valitsuste vahel, aga ma arvan, et üks asi, mida peaks võib-olla toetama, on see, et, et pank, pangandusliidud looksid selliseid eraotstarbelisi turvavõrke. Daniel kas, mida teie sellisest arvate? see, see, see ei pea tegemata olema Euroopa tasandil, ütleb härra Frank, see võib olla ka riiklikul tasandil, näiteks Rootsi tasandil. Te soovite riskide mitmekesistamist? ma sooviksin erasektori poolset äh, järelevalvet selle üle. aga kas midagi sellist oleks ka võimalik? härra Klausen, ma tuleksin tagasi nende süsteemide, süsteemsete mõjude juurde, meil on eh, üks näide võtta Taanist, kus eh, ta-, kõik pangad eh, kandsid kulud, mis kaasnesid nõrgemate pankade tegevuse lõpetamisega nii et, et mitte ühelgi pangal ei õnnestunud maksmata pääseda, probleem on aga selleks, et on vaja väga tugevaid pankasid, kes suudavad teisi välja päästa ja ma, ma ei tea, ma ei tea, kas see ka mujal to-, toimiks, ma arvan, et see tõenäosus on suhteliselt väike, nii et, et ma arvan, et selle koorma panemine äh, tugevamatele pankadele oleks minu meelest natuke veider ja minu arvates me peaksime seda vältima ja ma arvan eh, ka, et me peaksime silmas pidama, et arvestades kõiki neid seadusi, mida praegu eh, välja töötatakse, eh, meil on pangandussektoril kus, kus kakskümmend, kakskümmend viis protsenti on seda otseselt kapitali, nii et, et tegemist on täiesti teistsuguse stsenaariumiga ning kõik teadusuuringud viidavad sellele, et pankrotide võimalus on väga suur, nii et, et tõenäosus, et see juhtub, on äh, äh, võib-olla natukene väiksem, aga veel üks lõppmärkus. Äh, järelevalvete ja kohalike ja Euroopa järelevalvajate kohta Äh, tegelikkus on selline, äh, et see, selline järelevalve kahel tasandil on üsna keeruline, paljud suured pangad on piiriülise, piiriülesed, nii et, et äh, nende järelevalveasutuses oleks siis keskpanga esindajad ja oma riigi esindajad ja niimoodi osad on sellest riigist, osast teiselt ja väga naljakas on, et järelevalveorganis istub keegi väljaspool seda riiki ja siis on jällegi veel ka keegi keskpangast. ja siis äh, sama situatsioon meil võib tekkida ka nende Euroopa tasandil ja kohalikul tasandil kriisilahenduse fondidega. ja sellest olukord oleks tõesti väga raske lahendada. jah, tõepoolest. Gunnar, ma arvan, et sinu ülesanne on nüüd asi kokku võtta. Äh, kokkuvõtte tegemine on raske äh, äh, väga raske on intelligentseid järeldusi kohe praegu teha, sest me tõesti rääkisime väga paljudest probleemidest ja mulle tundub, et see arutelu oli väga kasulik. ja ma äh, märkasin ka, et arutelude lõpuosas oli eksperte omavahel tülli ajada palju kergem. üks teema, mida me käsitlesime oli see eh, kriisi tagamise fond peaks olema ex ante või ex post ja, ja rääkisime ka moraalselt osast äh,, ohust, on väga olulise erinevuse eks ante ja eks post vahel, kui me teeme seda eelnevalt, siis me teame, mis meil on, kui me asju tagantjärele te teeme, siis me ei tea, millega me silmitsi seisame. Eh, aga kui asju jällegi eelnevalt teha, siis see on omamoodi kindlustused kõigi jaoks on võrdsed tingimused. tagantjärele tähendab see seda, et need, kes hästi käitusid, maksavad nende eest, kes ei käitunud hästi ja seda nimetan mina moraalseks ohuks. ning ma ei usu kollektiivsesse süüsse ka lihtsalt sellepärast, et keegi on pank, miks ta peaks maksma selle eest, et keegi on halvasti käitunud Äh, sest siis võiks selle põhimõtte laiendada ka paljudele teistele küsimustele, näiteks head ettevõtted peaksid kandma halbade ettevõtete kulud ja äh, head parlamendisaadikud maksma kehvade saadikute eest ja nõnda edasi äh,, halba äh,, hea pangajuht halva pangajuhi eest ja nõnda edasi, selline mõtlemine ei vii meid kuhugi. me peame aru saama, et lõppkokkuvõttes kui probleemid on teravad, on meil vaja ka jõuliselt tegutseda ning ja see, see, seda minu arvates ka kõik eksperdid, seda ütlesid ka kõik eksperdid võib-olla erineva nurga alt, meil on vaja seadusi, meil on vaja õiguslikku sel-, juriidilist selgust, aga meil on ka vaja võimalusi improviseerimiseks ja lähe-, ja iga asja eraldi kaalumiseks sest et mida iganes me ka ei tee, mõni kriis meil ikka tuleb. aga kui see kriis käes on, siis meil peab olema paindlikkust kasutada neid vahendeid, mida vaja. ning ma arvan, et äh, see ongi võib-olla see, millega me peaksime tänase arutelu kokku võtma, aitäh! aitäh, me oleme peaaegu õigeaegselt suutnud oma kuulamise lõpetada, suur aitäh kõigile ning äh, esinaine ütleb, et tal on hea meel, et ta ei pea tõlke kauem kinni pidama.